Good morning, colleagues um,, a warm welcome. tere hommikust, kolleegid ja palavad tervitused teile, eriti Rumeenia kolleegidele, ministritele, minister Toda ja minister Daniela, suur tere tulemast teile. enne kui läheme esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Rumeenia eesistuja justiits- ja siseasjade küsimuste tutvustus, siis meil on mõningad teadaanded ka. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine, päevakorras on toimunud mõningad muudatused, punkt kakskümmend seitse, nimelt raporti projekt Eurojusti ja Gruusia vahel, see toimub teisel ajal kakskümmend seitse, mis puudutab sisejulgeolekufondi, see toimub kell kümme viiskümmend üksteist kahekümne asemel ja punktid kakskümmend kolm, kakskümmend viis viisade kohta, et algavad kell üksteist kümme ja kui ei ole vastuväiteid, siis on muudatustega vastu võetud äh, päevakord. kahekümne seitsmenda septembri koosoleku protokolli kinnitamine, kui sellele vastuväiteid pole, siis on protokoll kinnitatud. keelerežiim, täna on kõik ametlikud keeled peale taani, horvaadi ja iiri keele ja mõningad ähm, punktid ka rakendusaktide kohta, millega, nagu te teate, tuleb tegeleda. saadeti nõukogule ja komisjonile analüüsi tähtaegade suhtes kahe delega-, kahe delegeeritud õigusakti suhtes pikendamiseks kirjad, kõigepealt ähm, määruse viissada viisteist kaks tuhat neliteist lisa kaks muutmine, mis puudutab sisejulgeolekufondi, ja teiseks delegeeritud määrus, mm, millega muudetakse lisa kaks määrusest viissada kuusteist kaks tuhat neliteist ja kuueteistkümnendal jaanuaril sai parlament komisjoni delegeeritud määruse projekti direktiivi üheksakümmend üks neli seitse seitse kohta, mis puudutab elektroonilist info edastamist seoses tulirelvade üleandmisega liidus. põhiaktiks on nõukogu direktiiv üheksakümmend üks neli seitse seitse kaheksateistkümnendast juunist tuhat üheksasada üheksakümmend üks, mis puudutab relvade omandamist ja valdamist. ning nagu tavapäraselt, selle rakendusakti vastuvõtmine, sellest teavitati kõiki liibe liikmeid kaheksateistkümnendal jaanuaril Äh, uudiskirjaga ja pandi paika ka sisemine tähtaeg vastuväidete suhtes, juhtkomisjoniks on IMCO, kui kellelgi on vastuväiteid sellele, siis palun informeerige sekretäriaati enne kella kahteteist kolmekümnendal jaanuaril. ja viimaseks, kahekümne esimesel jaanuaril komisjon teavitas Liibe meeskonda äh, tulevatest konsultatsioonidest, mis puudutavad delegeeritud õigusakti äh, kõrge riskiga kolmandate riikide kohta, plaanis on konsulteerida ekspertrühmaga, mis puudutab rahapesu ja terrorismi rahastamist, kirjalik menetlus alates kahekümne kolmandast jaanuarist. rakendusaktid, kümnendal jaanuaril sai parlament komisjoni rakendusotsuse, mis puudutab isikuandmete piisavat kaitset Jaapani poolt, taaskord põhiõigusaktiks on määrus kaks tuhat kuusteist kuussada seitsekümmend üheksa parlamendilt ja nõukogult, ning selle rakendusakti vastuvõtmisest anti teada liibe liikmetele uudiskirjaga üheteistkümnendal jaanuaril, kui kellelgi on sellele vastuväited, siis palun teavitage sekretäriaati kahekümne neljandaks jaanuariks. nii palju sellest, aitäh, et olite kannatlikud. ja nüüd, kolleegid, võime tulla esimese äh, päevakorra põhipunkti juurde. mul on väga hea meel äh, tutvustada teile kahte ministrit Rumeenia eesistumise tutvustamist esmakordselt Liibe komisjonis. kõigepealt ütleksin, et ma tean, et raportööridel ja teistelgi kolleegidel on olnud juba kokkusaamisi eesistujaga, ehk siis dialoog on juba alanud, aitäh kõikidele kolleegidele, kes on selle teemaga juba tegelenud, aitäh personalile, diplomaatidele, loomulikult kuuleme ka täna siis mõlemalt ministrilt üht-teist kõigepealt palav tervitus härra Tudorel Toaderile, kes on justiitsminister ja tere ka proua Carmen Daniela Tannile, kes on siseminister Rumeenias. mul on väga hea meel, et te olete mõlemad siia tulnud selleks, et tutvustada Rumeenia kui eesistuja prioriteete justiits- ja siseasjade valdkonnas. ma saan aru, et teie mõlema puhul eh, minister Daniela Tann, teie soovite vist alustada või teie vabatahtlikkusest andis teada siseminister, oli, oli vist nõnda, jah? mõlemad ministrid, leppisime kokku, saavad aega umbes kümme kuni kaksteist minutit ning pärast teie sõnavõtte saavad sõnad koordinaatorid ja teised parlamendiliikmed, et küsida küsimusi. ning nagu tavaliselt ministrid vastavad küsimustele nõnda nagu tavaliselt, ehk siis nad võivad temaatiliselt ähm, küsimusi omavahel grupeerida, nagu ikka tehakse. ja alustame siis minister Daniela Tänist, siseministrist ja taaskord palavad tervitused teile ning teil on sõna. president, domnule president Moraes, distinsi membri komisjoni. aitäh, esimees Moraes, lugupeetud liibekomisjoni liikmed, daamid ja härrad, mul on väga suur au olla täna siin teie juures, et tutvustada Rumeenia kui eesistuja prioriteete eh, siseküsimuste valdkonnas. kaksteist aastat pärast Euroopa Liiduga liitumist on nüüd nõukogu eesistumine meie käes ning meie peamiseks eesmärgiks on liitu konsolideerida ja muuta Euroopa tugevamaks. nõukogu eesistumine tähendab tohutut vastutust ja me oleme igati teadlikud sellest keerukusest, praegusest kontekstist, sellest, kuidas see kõik mõjutab nii kodanikke kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi me seisame silmitsi mitmete väljakutsetega, erinevate väljakutsetega, nii sisemiste kui välimistega, näiteks Brexit, ränne ja julgeolekuküsimused meie vahetus naabruses ja ka kaugemal. seega, see, mida me teha soovime nende kuue kuu jooksul, me tahame töötada täiendava ühtsuse ja ühtekuuluvuse nimel. ma pean midagi teile tunnistama. alati, kui mina ja mu kolleegid vaatasime praeguseid ähm, lahtisi küsimusi, kui me vaatasime seda, mida igas valdkonnas teha tuleb, siis esimesena küsisime seda, et kuidas oleks võimalik konkreetselt pakkuda vastust muredele hirmudele, ootustele Euroopa Liidu kodanikelt. ning peatselt jõuab kätte meie eesistumise ajal otsustav hetk, nimelt parlamendivalimised, ja meie kohustuseks on kuulata seda, mida soovivad öelda Euroopa Liidu kodanikud, me peame mõistma nende ootusi. Euroopa kodanikud peavad jääma meie mõtete keskmesse. ja ainult nõnda on võimalik toetada Euroopa Liidu väärtusi, Euroopa pereväärtusi. lugupeetud parlamendiliikmed, üheks suureks probleemiks on ajakava. aega on vähe ja seetõttu tuleb aruteludega minna edasi küllaltki kiiresti, mis tähendab seda, et me peame olema tõhusamad ja peame olema ka kättesaadavamad kui tavaliselt. arutelud parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel need arutelud on meeskonnatöös ja meeskond proovib leida parimaid lahendusi selleks, et asjadega edasi minna. ning nii palju, kui see mind puudutab, siis kinnitan teile, et me tahame praeguste teemadega edasi minna, teha seda konstruktiivselt. eesmärk on meil kõigil ühine, jõukas, tugev, turvaline, ühtne Euroopa, mis on kodanike lähedane, aga see Euroopa peab samaaegselt olema ka tugevaks tegutsejaks kogu maailmas headuse nimel. meie liit põhineb põhiväärtustel, mida tuleb kaitsta ja toetada isegi praegustes julgeolekuolukorras ja praeguste väljakutsetega silmitsi seistes ning meie hinnangul Need põhimõtted kehtivad jätkuvalt ning need võivad olla aluseks reformitud Euroopa Liidule. üleilmastumine on nii suur väljakutse kui ka suur võimalus. on ohtusid, millega ei saa ükski riik üksi silmitsi seista. toimuvad märkimisväärsed sündmused, mis võivad samaaegselt mõjutada mitme liikmesriigi kodanikke ning nendes, nende asjaolude puhul on liikmesriikide vaheline koostöö sellises olukorras väga tähtis ning see peab ka realiseeruma, ei tohi jääda vaid sõnade tasemele. Euroopa ühtsuse valguses on Rumeenia tuvastanud ka oma prioriteedid eesistumiseks. me soovime konkreetselt ja vahetult panustada Euroopa Liidu tugevdamisse ning palun siinkohal teie toetust ja tänan teid ka juba ette teiepoolsete jõupingutuste ja koostöö eest. daamid ja härrad, sisejulgeoleku tugevdamine, välispiiride haldus ja Schengeni ala täielik toimimine, ränne, viisapoliitika, kodaniku, kodanikukaitse, need kõik on äh, peamised teemad meie eesistumise ajal ning ähm, kui tohin, siis räägiksin pisut nendest peamistest elementidest, äh, mida me kaalume. kui rääkida sisejulgeoleku tugevdamisest, siis terrorism kujutab endast endiselt suurt ohtu. suurt terrorirünnakut ei ole mõnda aega Euroopas olnud, aga üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaheksateist olime ometi tunnistajateks Strasbourgi jõuluturul toimunud rünnakule. me hindame kõrgelt teie süsteemset kaasatust ja tegevust terrorismivastase võitluse valdkonnas. tervitame uut TER alakomisjoni raportit ja kavatseme seda ka nõukogus arutada eesmärgiga äh, jõuda parimate lahendusteni selle kasvava ohu raames. me loodame jätkata koostööga sellel teemal ning see teema on ka äh, Bukarestis toimuval mitteametlikul ministrite nõukogul päevakorras ja mul on hea meel ka kuulda, et härra Moraes on juba kinnitanud, et ta sealt osa võtab. radikaliseerumise vältimine ja meie äh, kogukonna vastuvõtt, vastupanuvõime tõstmine on ka tähtsad teemad, me korraldame asjakohase konverentsi, te saate kõik ka kutsed ning konverentsi teemaks on vanglas radikaliseerumise vältimine. Rumeenia eesistujana tahab tõsta koostööd, vahetada parimaid praktikaid ehm, nii internetis kui ka internetivälise radikaliseerumise vastase võitluse puhul. Ehm, et saaks ka tugevdada liikmesriikide pädevate asutuste vahelist koostööd. meie hinnangul ennetamine, preventsioon on nii praegu kui ka lähitulevikus väga vajalik. küllaltki tähtis on ka kodanikuühiskonna kaasamine eh, kohalikes kogukondades, kui jutt on jõupingutustest radikaliseerumise vastu võitlemisel. sotsialiseerumise kaudu on võimalik, et kodanikud tunnevad ära teatud radikaliseerumise märgid ja seega on ka võimalik liikmesriikide pädevatele asutustele sellistest märkidest teada anda. Euroopas on proovitud radikaliseerumise vastu võidelda, aga tavaliselt on keskendutud äh, radikaliseerumise mõjudele, küll aga meie hinnangul, kui me tahame seda teha edukalt, siis tuleb keskenduda radikaliseerumise põhjustele. ja need põhjused tuleb tuvastada ja siis tuleb nende suhtes midagi ette võtta. me tahame leida ka eh, finantsteabe kasutamise eh, kohta poliitilist kokkulepet leida ja me tahame pidada läbirääkimisi mis puudutavad terrorismi toetavat interneti sisu ja selle äh, kontrollimist ja vältimist. see on ambitsioonikas eesmärk, ma tean, et teie käed on tööd täis, aga kutsun teid üles mitte selle olulise teema puhul äh, liigselt aega viivitama. mõtleme ka poliitikatsüklile kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend nõukogu tugevdab mõningaid meetmeid, nii strateegilisi kui operatiivmeetmeid, meetmeid, mille eesmärk peaks olema kaasata täiendavalt tolliasutusi sisejulgeoleku valdkonda. jätkame selles valdkonnas oma tööd. järgmiseks narkootilised ained. kaks tuhat üheksateist on kümnes aastapäev ÜRO asjakohasele deklaratsioonile ja tegevuskavale. neljateistkümnendal, viieteistkümnendal märtsil Viinis saavad kokku ministrid ÜRO narkootikumide vastasest ähm, komisjonist ja vaadatakse läbi narkokaubanduse teemad. meie eesistuja suurendab oma pingutusi selleks, et nende läbirääkimiste käigus pakkuda suunda liikmesriikidele. kui rääkida julgeoleku välismõõtmest, siis aastal kaks tuhat kaheksateist ehm, alustati katseprojektiga EU NAVFOR Med e Sophia raames ning selle äh, rakenduse kohta raportit tutvustati kaheteistkümnendal novembril ning võimalik on näha eh, positiivseid mõjusid sellel, kui omavahel missiooni raames vahetavad teavet missioon ja justiits- ja siseasjade asutused ning selle teemaga jätkatakse ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsini. lisaks toetame kahte meie omapoolset algatust, mis põhinevad tehnoloogia, info, analüüsi politsei koostööd puudutavatel politsei töömeetoditel. see on kohandatud ka liikmesriikide kogukondadele, sealhulgas mitmekesistele, mitmekultuursetele kogukondadele. eesistumise edu sõltub meie võimest prioriteetsete teemadega tegeleda, prioriteedid võivad olla liikmesriigiti erinevad, aga me tahame tagada järjepidevust ja tahame tagada, et säiliks ka tempo, kui jutt on tegevustest, mis peaksid pakkuma julgeolekut meie kodanikele. me tahame avatud konstruktiivset dialoogi parlamendiga, komisjoniga, eesmärgiga tagada meie eesmärkide saavutamisele piisav toetus. kui jutt on välispiiride haldusest, Schengeni alast, siis välispiiride turvalisus on üks olulisemaid tagatisi Schengeni ruumi toimimisele ja tõhusale toimimisele ning proovime leida viisi minna edasi läbirääkimistega, mis puudutab Euroopa Piiri- ja Rannikukaitseameti teemat eesmärgiga tagada välispiiride julgeolek ja rändevoogude tõhusam haldamine. koostalitlusvõime ja arvutisüsteemide koostalitlusvõime on samuti olulised punktid meie eesistumise jaoks ning eesistujana proovib Rumeenia jõuda ühele poole läbirääkimistega, mis puudutavad määruse ettepanekut Euroopa Liidu elamislubade ID-kaartide turvaomaduste suhtes ning ühtlasi ka äh, keskendume Schengeni piirieeskirjade uuendamisele, võttes arvesse ka parlamendis toimunud arenguid. rääkida Schengeni ruumi hindamisest, siis eesistujana Rumeenia viib läbi teatud tegevusi nõukogus, mis puudutavad soovituste vastuvõtmist samuti hi-, hinnanguvisiite ja külaskäike liikmesriikidesse rändeküsimustes, proovib Rumeenia äh, aruteludega jätkata, leida lahendusi, mis, mida toetavad paljud liikmesriigid, et leida piisav tasakaal vastutuse ja solidaarsuse vahel, mis peaks siis äh, muutma Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi tugevamaks. jätkame ka arutelusid nõukogus eh, seoses varjupaiga menetlustega, eesmärgiga tagada, et eh, toimuksid piisavad edusammud. proovime ka eh, rändesideametnike kui kontaktametnike puhul leida Eh, edusamme ja tahame kolmepoolsete läbirääkimistega alustada. kui rääkida ebaseadusliku rände vähendamisest, siis rände välismõõdet käsitleme prioriteedina. proovime toetada praegust välisteenistuse tegevust ja teistegi Euroopa partnerite tegevust seoses koostöö konsolideerimisega nii päritoluriikidega kui ka äh, transiitriikidega, et oleks tagatud teatav prognoositavus ja tõhusus ning tahame ka seadusliku rände teemadega tegeleda, mis oleks täiendav meede, mis peaks siis vähendama ebaseaduslike majanduslikel põhjustel sisserändajate hulka. järgmiseks viisapoliitika, Rumeenia eesistujana soovib ühele poole jõuda läbirääkimistega, mis puudutavad ühenduse viisaeeskirja ning minna, tahame, tahame ka edasi minna praeguse viisainformatsioonisüsteemi, VIS-i äh, uuendamise kohta. tahame ka jõuda ühele poole läbirääkimistega nõukogu tasemel, mis puudutavad võimalikke meetmeid elukestva õppe teemal kui jutt on Euroopa Liidu personalist, kes tegelevad viisaküsimustega. kodanikkonnakaitse või tsiviilkaitse, selles valdkonnas eh, teeme ka kõvasti tööd, samuti humanitaarabi kriiside halduse valdkonnas. tahame saada valmis kodanikkonna kaitsemehhanismiga Euroopa Liidus ning paneme kõvasti rõhku ettevalmistavale tegevusele, mis on vajalik nii Euroopa Liidu tasemel kui ka liikmesriikide tasemel, kui jutt on meetmetest, mida tehakse reaktsioonina katastroofidele, sellistele sündmustele, millel on küll madal toimumise tõenäosus, aga mille poliitiline, majanduslik ja ühiskondlik mõju oleks väga suur. esimees Moraes, lugupeetud ähm, libekomisjoni liikmed, daamid ja härrad, sellised olid need peamised teemad, millele tahtsime tähelepanu juhtida meie tänase koosoleku alguses ja ootan juba seda võimalust vastata teie küsimustele, aitäh! aitäh, minister, ja nüüd palun, härra justiitsminister! Domnule președinte, doamnelor și domnilor europeni lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. olen siin juba teist korda. ning mul on suur au taas kord teie ees tutvustada Rumeenia eesistumise prioriteete. püüan vastata ka teie küsimustele justiitsministrina meeldiks mulle, kui saaksin saata teile omalt poolt sõnumi selle kohta, kui kõrgelt me hindame teid, Euroopa Parlamenti. parlament on õigusloov kogu ning õigusloova koguna on parlament demokraatliku legitiimsuse suurim sümbol Euroopa Liidus. tahaksin tänada ka Austria eesistujat. tänu Austria eesistujale on meie koostöö kulgenud hästi ka meie eesistumise eelsel perioodil. tänu sellele on meil õnnestunud hästi ette valmistada erinevaid toimikuid, erinevaid teemavaldkondi mõningate asjadega lõpule jõudes, mõningate asjade puhul lihtsalt edu saavutades ning eks me teeme ka omalt poolt eesistujana omapoolseid algatusi. mõistagi me tahame teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, ka Kodanikuvabaduste Komisjoniga. ainult ühiselt õnnestub meil saavutada need strateegilised eesmärgid, mille oleme endale püstitanud õigusloomeliste prioriteetide seas Euroopa Liidus. loomulikult me ei eira eeskirju ning kasutame kõiki vajalikke läbirääkimistehnikaid, lähtume üksmeele metoodikast, konsensuse põhimõttest, kui vähegi on võimalik. ja kus see ei ole võimalik, püüame jõuda kompromissile. peame jätkama oma tööd, jätkama seniste saavutuste parendamist, peame jätkama seda tööd, mida on teinud eelnevad eesistujad ka justiits- ning siseküsimustes. teeme seda selleks, et edendada poliitilist tegevust, mille keskmes on meie kodanikud. me tahame suurendada kodanike usaldust õigusesse, kodanike usaldust Euroopa projekti, kodanike usku Euroopa projekti tulevikku. meid ootab ees väljakutsete rohke aeg, kuid olen veendunud, et me tuleme nende väljakutsetega toime ning saavutame endale püstitatud eesmärgid. olen veendunud, et äh, Rumeenia eesistuja saavutab omad eesmärgid, tahame olla tõhus eesistuja, tahame olla eesistuja, kus äh, lähtutakse tihedast koostööst, tahame olla eesistuja, kelle jaoks on oluline tulemuste saavutamine ning äh, algatatud projektide lõpuleviimine. jahtume meie töös peamistest suunistest eesistujale, milleks on põhiõiguste austamine, põhivabaduste, privileegide austamine, õigusriigi põhimõtte austamine. võtame arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide traditsioone, erinevaid õigussüsteeme. tahaksime tugevdada vastastikust usaldust erinevate liikmesriikide õigussüsteemide vahel nüüd tutvustaksin ka põgusalt Rumeenia eesistuja prioriteete, kuid teen seda kokkuvõtvalt, et mitte palju kulutada teie aega ning anda teile rohkem võimalusi küsimuste esitamiseks. keskendun ainult nendele teemavaldkondadele, mis on teie komisjoni päevakorras me peame võtma vastu määruse, mis käsitleb elektroonilisi tõendeid kriminaalasjades. oluline on ka direktiivi vastuvõtmine, mis käsitleb õigusliku esindaja määramist selleks, et tõendeid saada kriminaalasjades. mina olen justiitsminister olen justiits- ning siseasjade nõukogu eesistuja ning äh, justiitsministri ning eesistujana leian, et ähm, see teemavaldkond ning selle edendamine on äärmiselt tähtis. piiriülene kuritegevus ainult kasvab. me püüdleme tugevdatud koostöö poole kriminaalasjades ning tahaksime liikmesriikide lõppotsuste vastastikust tunnustamist ning seda saab saavutada ainult läbi tiheda koostöö. kriminaalmenetluse alustamine on ka üks valdkond, mis on siin tähtsal kohal. ning kriminaalmenetluses eelnimetatud määrus ning direktiiv peavad aitama meil võidelda kuritegevuse vastu ning kuritegevust ära hoida, see on üldsuse huvides. selles kontekstis aga ei tohi unustada inimõigusi, põhiõigusi, andmekaitse põhimõtteid, isikuandmete kaitse põhimõtteid ning kui me nüüd räägime erahuvidest versus avalikest huvidest, siis ähm, liikmesriikide põhiseadused ning äh, Euroopa Inimõiguste Kõhu kohus on äh, juba sätestanud, et me peame avalikku huvi esikohale seadma, samas mitte trampides äh, erahuvidel. tuleb saavutada õige tasakaal, seda on võimalik teha ning kui teiegi omalt poolt abikäe ulatate, siis kindlasti leiame selle õige tasakaalu. justiits- ning siseasjade nõukogu saavutas oma eesmärgi, meil on üldine lähenemisviis paigas määruse eelnõu küsimuses ning me jätkame oma tööd selleks, et meil oleks ka direktiivi eelnõu osas üldine lähenemisviis võimalikult kiiresti valmis siin on mängus tähtsad üldsuse huvid ning me oleme valmis tegutsema otsusekindlalt. tahan tänada proua Sippelit ning ka õnnitleda proua Sippelit. kohtusin proua Sippeliga eelmise aasta lõpus. meil oli mõttevahetus, minu hinnangul äärmiselt hea mõttevahetus mille käigus me saime selguse majja nii parlamendi poolelt kui nõukogu poolelt. ning nüüd on meil paremad võimalused järgmisteks sammudeks, mille abil selle teemaga jõuame ühele poole. lisaks eelkõnelejad, eelmainitud teemadele on meil veel üks väga huvitav ja niisama oluline teema Euroopa prokuratuuri teema ja tugevdatud koostöö Euroopa prokuratuuriga seoses. Euroopa prokuratuur peab oma tööd alustama. mul ei ole vaja teile siin esitada argumente, miks see nii vajalik on, miks see nii oluline on. meil on kolm-neli Euroopa kohtunikku ning liikmesriikide õiguses on meil sätted, mis käsitlevad Euroopa Liidu finantshuvide kaitset. kui Euroopa tasandil kuritegevus kasvab, kui ka rahvusvahelisel tasandil kuritegevus kasvab, siis tuleb eraldada rohkem vahendeid sellise kuritegevuse vastasesse võitlusesse, sinna tuleb rohkem panustada. ma juba mainisin elektroonilisi tõendeid, meil on vaja nüüd vahendeid, tööriistu, mille abil me saame elektrooniliste tõenditega paremini tööd teha. seetõttu mul on äärmiselt hea meel, et saan aidata kaasa sellesisulise määruse elluviimisele lähitulevikus nimetatakse ametisse Euroopa peaprokurör, prokurör ja prokuratuuri kolleegium määratakse ametisse, kõik liikmesriigid peavad oma Euroopa prokurörid ametisse määrama. Rumeenia algatab oma, algatas oma, algatab selle menetluse novembris kaks tuhat kakskümmend me peame kõik täitma oma rolli selleks, et võidelda kuritegevuse vastu, millega kahjustatakse Euroopa Liidu finantshuve. Rumeenia eesistuja toetab Euroopa prokuratuuri volituste laiendamist ning ka terrorismivastase võitluse arvamist volituste hulka kuritegevus väljendub erinevatel viisidel. terrorism on seotud ka rahapesu ning teiste kuritegevuse liikidega. me ei jõua neid kõiki asju võib-olla käsitleda Rumeenia eesistumise ajal, aga lühiajalises perspektiivis kindlasti. meil on ka teema, millega me püüame võidelda pettuse vastu mm, ning Rumeenia eesistuja arvab, et meil on olnud võimalik jõuda kokkuleppele ähm, Austria eesistumise ajal äh, oli väga hea koostöö nõukogu ning Euroopa Parlamendi vahel, see näitas, kui oluline on äh, see teema ja Rumeenia eesistuja tahab jätkata koostööd Euroopa parlamendiga selleks, et see koostöö vaim jääks jõusse ka tulevikus, kui me jõuame tekstiga ühele poole, kui õiguseksperdid ning jurist, lingvistid on selle läbi vaadanud ning me ootame vastuvõtmist Euroopa Parlamendis, siis võtame me siis lõpuks ka nõukogu päevakorda, et see saaks lõplikult vastu võetud. veel üks tähtis teema. õiguste ning väärtuste programm olgu tegemist kaubanduslike, ähm, ühiskondlike normidega igal juhul on olulised meie ühised sotsiaalsed väärtused ning nende puhul peavad, tuleb kaasata ka kodanikuühiskond. kodanikuühiskond peab aitama kaasa meie ühiskonna demokraatlikumaks muutmisele. Rumeenia eesistuja soovib üldist lähenemisviisi ka selleteemaliste toimikute puhul, mille tähtsust ei saa kuidagi alahinnata. Need teemad on nõukogus praegu arutlemisel loomulikult on meie töölaual teisigi tähtsaid teemasid. näiteks äh, määrus, mis käsitleb äh, abielu küsimustes langetatud kohtuslikku otsuseid, nende austamist äh, ning rahvusvahelist lasteröövi. kõik need teemad on meie jaoks tähtsad teie lahkel loal üks väike kõrvalepõige. me mäletame, kui algatati need õigusaktid, nende õigusaktide eelnõud ning äh, heites pilku tagasi, võib tõdeda, et õigusloomeline protsess on olnud äärmiselt tempokas ning äh, kaks kaasõigusloojat sooviksid, et see tempo ei raugeks otse vastupidi. soovime tempot veelgi kiirendada, et Rumeenia eesistumise lõpuks saaksime rahulolevalt öelda, et oleme oma kohust täitnud. oleme teinud seda kohusetundlikult ning innukalt loomulikult äh, kavatsen tutvustada teile teisigi teemasid, äh, kuid äh, teen seda teistes komisjonides tänasel pärastlõunal. aga nüüd teie lahkel loal, härra esimees, võtaksin otsad kokku, olengi juba rääkinud rohkem, kui mulle antud aeg oleks seda võimaldanud. olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu! And... suur tänu teile mõlemale ning nüüd, kallid kolleegid, saate kohe hakata küsimusi vaatama esitama. kõik kolleegid soovisid sõna, sellepärast et võime rääkida kõikidest teemadest, ootab ees meil ju tihe tööaeg Rumeenia eesistumise ajal ning kõik küsimused on seetõttu ka ühtviisi olulised. seetõttu paluksin, kallid kolleegid, piirduda kahe minutiga. kui lõpus on rohkem aega, siis võib esitada täiendavaid küsimusi või võime teha uue küsimuste vooru kui te oleksite valmis selles osas vastu tulema, siis mul oleks väga hea meel. kõigepealt äh, koordinaatorid ja Roberta Metsala, palun. suur tänu, Claude! aitäh! väga hea meel, et te täna siia tulite, soovin teile edu eesistumisel ning äh, oleme valmis teiega koostööd tegema meie fraktsiooni ja minu isiklik seisukoht ja kindel veendumus on, et Rumeenia koht on Euroopa Liidu südames ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine peaks andma eeskuju teistele liikmesriikidele ja ka laiemalt maailmas. ning seetõttu, austatud ministrid, kordan, et korruptsioon on vastuolus Euroopa Liidu tuumväärtustega ning olukord Rumeenias teeb meile selles plaanis järjest rohkem muret. me peame korruptsiooniga võitlema kõigi vahenditega, mis meie käsutuses on, vastasel juhul hakkab meie poliitiline projekt mõranema. mitte ainult teie või minu riigis, vaid ka laiemalt kogu Euroopa Liidus. Rumeenia kodanikke oleme näinud Euroopa Liidu lippe lehvitamas väga külma ilmaga isegi. ja samuti oleme näinud, kuidas valitsus ajab laiali rahumeelseid meeleavaldusi. rumeenlased on uhked Rumeenia kodakondsuse üle, kuid nad on ka eurooplased. Euroopa Liidus olemine tähendab, et tagatakse inimestele Euroopa Liidu väärtused ja õigused. ning meie parlament ei hülga Rumeenia kodanikke. ja nüüd küsimused oleme näinud, kuidas viimastel kuudel on vabastatud tuhandeid kinnipeetavaid ning te olete korduvalt väitnud, et need meetmed tulenevad sellest, et vanglates on liiga palju kinnipeetavaid. nii et esimene küsimus, kas te olete seisukohal, et äh, vanglate ülerahvastatus tähendab, et tuleb ehitada uusi vanglaid või äh, remontida neid ja mitte inimesi vabastada vangist? kohtusüsteemiga seoses, kas te saate lubada meie komisjonis, et eh, rohkem ei muuda eh, kohtusüsteemi reguleerivaid seadusi ilma Veneetsia komisjoni soovitusteta või heakskiiduta ning mis meetmeid te kavatsete rakendada, et augusti sündmused ei korduks ja viimaks, kas te saate meile selgelt lubada, et eesistuja on valmis astuma kolmepoolsetesse kõnelustesse Euroopa piiri- ja rannikuvalve osas, et lõpetada see teema enne maid. kolleegid, kaks minutit, tuletan teile meelde. sest vastasel juhul me ei saa lihtsalt kõiki ära kuulata. proua Sippel on haige sotsiaaldemokraatide poolt ja Jo Lainen, palun. aitäh! tänan esitluse eest ning tõesti, kuna seda aega on nii vähe, on teil ähm, väga suur ajasurve. mul on küsimus siseministrile. ja küsimus on, kas te olete valmis? ja ma kuulsin rõõmuga, et te mm, tegelete solidaarsusküsimustega, mida see tähendab muidugi, on küsimus, kas te olete valmis äh, varjupaigapaketiga edasi minema, nii nagu parlament selle vastu võtnud on? sest meie parlamendis oleme praegu väga pettunud, et nõukogu ei ole arvestanud meie soovidega ning teine küsimus puudutab sinist kaarti, ka siin ei ole mingit edasiminekut olnud. kui me tahame rändepoliitikas vastutustundlikult edasi liikuda, siis peaksime need kaks küsimust äh, lahendama võimalikult ruttu. aga praegu lükatakse neid asju järjest edasi. justiitsministrile nüüd. mul on väga hea meel, et justiitsprogrammi mille osas ma raportöör olen, te soovi, soovite edendada veel meie mandaadi ajal ja e-privaatsusega soovite edasi tegeleda, aga tahtsin küsida, kas teil on mingi konkreetne tähtaeg mõttes? kas me võiksime meie parlamendi ajal veel siin midagi valmis saada? sest see on väga oluline meile kõigile, meil on GDPR ja aga, ja nüüd eh, täiendavad siis ja sellele täiendavalt oleks vaja eraelu kaitse õigusakti, millega praegu asjad ei ole edasi liikunud. Rumeenia õigusliikluse vallas peaks enda süsteemis ka veel päris palju ära tegema ning neid huvitaks väga, et te seda tõesti teeksite koostöös komisjoniga. kaks teemat veel, mis nõukogus üleval on on õigusriiklusmenetlus Poola ja Ungari vastu. sellega seoses huvitab meid teie seisukoht. sest parlamendina me menetluse algatasime Ungari vastu ning, ning, ning meile äh, valmistab suurt pettumust, et asjad ei ole viimase mandaadi ajal edenenud selles plaanis. aitäh! ECR-i poolt Helga Stevens, palun! aitäh! austatud kolleegid! tahaksin alustada olukorraga Rumeenias. Rumeenia on väga oluline Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liidu noorim liikmesriik. samas on ta riik, millega on võib-olla kõige rohkem muret Euroopa Liidus. arvestades õigusriikluse olukorda Rumeenias ning kohtusüsteemi sõltumatuse olukorda Rumeenias. oleme tähelepanelikult analüüsinud novembris vastu võetud Euroopa resolutsiooni ja ilmselt olete ka teie seda teinud. ja me sooviksime, et te ei võtaks vastu meetmeid, mis sisuliselt seadustavad korruptsiooni. sest me oleme ju näinud, et korruptsiooni aktsepteeritakse. hiljutine CVM raport Rumeenia kohta oli kõige kriitilisem raportitest, mida me eales oleme näinud. ning äh, kuulaksime huviga, kuidas te vastate kriitikale oma poliitika suhtes, mida te olete lubanud ajada. nii et võiksite vastata CVM raportis esitatud kriitikale. teiseks, Rumeenia eesistumiskava ka seoses. tahaksime tänada Rumeenia ministreid eh, selle eest, et eh, seda meile esitlesite ja tahaksin rõhutada sellega seoses mitut aspekti meie fraktsiooni nimel, ECR-i nimel. terrorismi erikomisjoni kaasaruanne on meie jaoks prioriteet meil oleks hea meel, kui tuleks see ettepanek terroristliku sisu mahavõtmise kohta siduskeskkonnas ning äh, kolleeg Tibold on esitanud raporti eelnõu selle kohta, me sooviksime, et sellega asi, selle teemaga asi võimalikult ruttu edasi läheks. meil on hea meel näha, et või kuulda, et see on prioriteet ka teie jaoks. veel üks meie fraktsiooni mm, oluline prioriteet on koostalitlus. tahaksime oleme veendunud, et Euroopa Liidu andmebaasid sidukes-, siduskeskkonnas biomeetriliste andmete andmebaasid oleks väga olulised ning ning sisejulgeolekut tuleks sellega seoses tõhustada. meil oli hea meel kuulda, et see on ka teie prioriteet. palju on olulisi küsimusi veel, aga viimaseks ma puudutaksin siiski varjupaiga ja rändesüsteemi reformi. meie fraktsioon usub, et parlament peaks lõpetama nende teemade paketina menetlemise ning tegelema nende teemadega nii, nagu menetlus siin valmis saab, näiteks Eurodac süsteem. minu paremal käel istuv kolleeg on esitanud väga hea ettepaneku ning meie huvi oleks näha, et varjupaiga ja, ja sisserände küsimustes midagi ära tehakse. kõnelejad katkestatakse. tõlk soovib lõpetada. et lisaks huvitaks, meid huvitaks, kas on mingi, midagi toimunud selle teemaga seoses, aitäh. Alde poolt proua Kriisbeck ei saanud tulla. Äh, proua Intvelt, aitäh! tänan ministreid nende ettekannete eest Rumeenia eesistumiskava kohta, nagu eelkõnelejadki. soovin ka mina väljendada muret õigusriigi olukorraga seoses Rumeenias, iseäranis puudutab see võitlust korruptsiooniga. Te rääkisite palju ja õigusega politsei ja ja justiitskoostööst, koostööst prokuratuuride vahel, aga Euroopa süsteem toimib ainult siis, kui kõik liikmesriigid lähtuvad samast standardist ning selles plaanis on väga oluline, et teie siseriiklik poliitika vastaks teie eesistumiskavale. meile valmistab suurt muret kava kava tühistada või lõpetada menetlus umbes sajas, saja korruptsioonijuhtumi osas, tühistada süüdistused ning eh, tahtsin küsida, kas te kavatsete järgida Veneetsia komisjoni soovitusi täpselt äh, õigusaktide muudatuste kohta. nüüd, mis puudutab varjupaigapaketti, kuulsin, et ministrid rääkisid sellest, et äh, otsite toetust sellele. aga probleem ongi selles, et meil ei ole vaja mitte laiapõhjalist toetust, meil on vaja enamust nii et nii on lepingus kirjas, nii et lõpuks oleks aeg liikmesriikidel ja nõukogul tegutseda vastutustundlikult, teha otsused, selle asemel, et oodata ja oodata, kuni te jõuate ühehäälsuseni. ühehäälsust ei ole vaja. nii et meie üleskutse teile oleks lõpetada selle paketi menetlemine eesistumise ajal ning te rääkisite ka õiguste ja väärtuste programmist. Äh, kas te saaksite kinnitada või mitte, et te kavatsete selle paketi menetlemise lõpetada oma eesistumise ajal? ning lõpetuseks, rääkides väärtustest, mida kavatseb Rumeenia eesistujana teha? selleks, et puhuda elu sisse äh, Äh, mm, horisontaalsele diskrimineerimisvastasele direktiivile, mille menetlemine on veninud üksteist aastat. kolleegid, meil tuleb ajaga probleem, kui inimesed räägivad üle aja, nii et palun kaks minutit. uue EFTD ja ENF on äh, saatnud asendajad ja need saavad sõna äh, koos teistega, aga nüüd äh, võtame siis muud kõnelejad, alustame härra Coelhoga. vabandust, vabandust siiski. vabandust, enne teid, härra Coelho, veel Judith Sargentini Roheliste poolt ja siis saate teie sõna. aitäh! austatud esi, esimees, eesistuja peaks olema eeskujuks kõigile teistele liikmesriikidele ning see, et Rumeenia võttis vastu Sea-Watch laevalt sisserändajad oli väga hea äh, samm. aga veel nelikümmend seitse äh, veel nelikümmend seitse inimest on veel ühel teisel Sea-Watch laeval. kas te kavatsete astuda samasuguse sammu või siis äh, kavatsete liikuda mingi sidusama lähenemise poole, kus ei pea pidama eriläbirääkimisi iga kord, kui päästetakse mingi laeva täis inimesi? rääkides eeskuju andmisest ma ei ole kindel, et härra Tudori algatus esmaspäeval, et võtta vastu erakorraline seadus, millega tühistatakse sadu korruptsioonisüüdistusi, on, on niisugune asi, mis oleks eeskujuks. kui te räägite vastastikusest usaldusest Euroopa Liidus, siis te sellega õõnestate vastastikust usaldust ja seate ohtu kohtutevahelise koostöö oli õigusasutuste vahelise koostöö. Teie peaminister oma kõnes parlamendi ees rääkis neljast sambast ning üks sammas, millele teie eesistumine pidi keskenduma, on Euroopa väärtused. me tahaks seda näha, kuid praegu me seda ei näe. ma palusin kohtumist raportöörina artikkel seitse lõike üks menetluse kohta Ungariga seoses, aga te ei, teil ei olnud aega selleks. nüüd võiksite selgitada, kuidas te nõukogus kavatsete äh, toimida artikkel seitse menetlustega seoses Poola ja Ungari suhtes. Austrialt ma küsisin, äh, Austria ütles, et meie saime ainult nii palju sellega tegeleda, edasi läheb asi Rumeeniale ning praegu te, olekski see hetk, kui te saaksite meile selgitada, kuidas te nende asjadega edasi lähete ning just juhtimine eeskujuga on asi, mis meid huvitab. kaks minutit, üks sekund. härra Koilju. aitäh, härra juhataja ja aitäh ka mõlemale ministrile. mul on kaks konkreetset küsimust. esiteks, Bulgaaria ja Rumeenia liitumine Schengeni ruumiga. aastal kaks tuhat üksteist olin parlamendis raportööriks ja toetasin selle toimumist. parlament on käitunud sidusalt. esimene raport Schengeni kohta, Stanishevi raport, me ei peaks jätma Bulgaaria ja Rumeenia kodanikke ilma õigusest vabalt liikuda Schengeni ruumis. ehk siis loodan, et Rumeenia eesistujana võtab selle teema päevakorda ja suudab ka lahendusi leida. teine küsimus midagi sellist, mida juba ka teised kolleegid tõstatasid. mul on nimelt mõningad probleemid, mured praeguse ajahetke osas. nõukogu blokeerib täielikult Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi, on viis liikmesriiki, kes on kehtestanud kontrolli piiridel ja siis on veel viisade küsimus, mille puhul on veel palju ebaselgust Euroopa süsteemi osas. meil ei ole väga palju aega enne Euroopa valimisi enam, ehk siis millised on need seadusandlikud teemad, millega Rumeenia eesistujana leiab, et on võimalik jõuda lõpule. me ei saa energiat raisata, ei ole mõtet äh, teha ettepanekuid kasutute koosolekute pidamiseks, kui me ei suuda õigeaegselt tulemusi saavutada. me tahame teada prioriteete selles mõttes, et millised on need seadusandlikud teemad, mille puhul te mõistlikult eeldate, et on võimalik jõuda lõpliku tulemuseni selle väga kitsa ajaraamistiku osas, aprill on viimaseks tähtajaks siin, nõukogu on otsustanud juba, et pärast veebruari uusi kolmepoolseid läbirääkimisi ei tule, aitäh. aitäh, härra Kaljo. proua Makovei. aitäh. tõepoolest, rumeenlased väärivad õigusriiki, nad väärivad eurooplaste austust Nad on läinud tänavatele, hoides käes, kandes isegi seljas Euroopa Liidu lippe ning mina ja ka kõik teised tahavad, et Rumeenia eesistumine õnnestuks. see aga nõuab usaldust. kui te juhatate justiits- ja siseasjade nõukogu, siis inimesed peavad teid ka usaldama. rumeenlased väärivad õigusriiki. teate, kes seda eile ütles? seda ütles asepresident Katainen. ja kui oli võimalik lugeda uudistest seoses ähm, teie ülemkohtu lõplike otsuste läbivaatamisega, siis eile ütles peaminister, et ta rääkis teiega nende valitsuse määruste kiire vastuvõtmise kohta aga see pidi puudutama ainult tulevasi juhtumeid ning sellel ei tohiks olla tagasiulatuvat mõju, mis on ka põhjus, miks ma mainin usaldust kui teemat. kui te tahate juhatada justiits- ja siseasjade nõukogu, kui te tahate usaldust, siis tuleb ka käituda niimoodi, et usaldus tekiks. kas te võtate omaks selle sisuliselt varjatud amnestia äh, tulemused, kas te olete Euroopa Liiduga konsulteerinud, kas te teate, et Rumeeniat võib karistada selliste meetmete eest? ja veel üks küsimus, mis puudutab Euroopa prokuratuuri. eesistuja prioriteetide seas ja ka teie sõnavõtus kõlas mõte, et te toetate Euroopa prokuratuuri pädevuste laiendamist ka terrorismiga seotud tegevustele kõnelejad katkestatakse, palun lõpetage, ütleb härra Muraž. proua Makova, Euroopa prokuratuur peab seisma finantshuvide kaitse eest, kuidas on võimalik anda neile uusi eh, ülesandeid ja vastutusi, enne kui me isegi ei tea, kuidas prokuratuur toimub, kas te tahate eh, võtta ära rahalised vahendid pettusevastaselt võist-, võitluselt? järgmine kõneleja, tere tulemast Euroopa Parlamenti, aitäh nende eh, sõnavõttude eest, ütleb härra Pavel. Eh, need kaks esitlust ja eh, Rumeenia eesistumise prioriteedid näitavad, et me oleme ambitsioonikad, me tahame Euroopa projektiga edasi minna. mul ei ole teile küsimusi, sest et lugesin teie tööprogrammi ja kutsun teid lihtsalt üles seda programmi täitma. tahtsin sõna võtta selleks, et äh, rääkida sellest, äh, kes enne mind kõneles. kui proua Makovei ei oleks sõna võtnud, ei oleks siin ka mina sõna võtnud proua Makovei on endine kommunistist prokurör, ta on kunagine eh, justiitsminister, kes on vastu võtnud kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalkoodeksi kunagi nõnda, et mingisugust eh, arutelu ei toimunudki ja need kaks eh, seadustikku võeti vastu siis, kui tema oli ametis ja praeguseks on need õigusaktid tunnistatud põhiseadusvastaseks see on siis kahe tuhande kolmanda aasta põhiseadus, millest on jutt, Rumeenia põhiseadus. E, ning e, seda toetavad ka Lissaboni leping ja teised aluslepingud. ehk siis nüüd tuleb siia selline peatselt ametist lahkuv parlamendiliige eh, minu riiki solvama. ta oli, mina olin kuueaastane, tema oli juba kommunistist prokurör ja ma tõesti ütlen selle välja praegu. ma saadan teile eh, valitsuse seisukoha selle naisterahva sõnavõtu kohta, kui jutt on äh, minister Tõoteri äh, erakorralistest määrustest, siis kindlasti kuuleme selles osas ministri vastust. aga kõigepealt vaadake, kes on ka kõneleja, enne kui me võtame seisukoha sisu kohta. edu teile igatahes, ministrid! Äh, Silvi Kiom, palun! katsun siis sealt jätkata, kus pooleli jäeti. Ähm, Judith Sargentini äh, rääkis teie prioriteetidest, peamistest prioriteetidest ja jagades teatavaid äh, muresid äh, kolleegidele, tahaksin rääkida sellest neljandast sambast, nii-öelda neljandast teemadevaldkonnast, ühised väärtused ja tõstatasite äh, õigusliku algatuse teema, ühiskondliku edu küsimuses, võrdõiguslikkuse teema, võitlus diskrimineerimise vastu minu küsimus on väga lühike, aitab teil aega kokku hoida, härra Mores, milli-, kuidas te kavatsete tegutseda Istanbuli konventsiooni ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise küsimuses? Äh, Mirjam. aitäh, Silvi, Mirjam Taali, palun. Grazie um,, ähm, Tšeru, grazie min-. aitäh, esimees, aitäh ministritele, et olete tulnud siia, tutvustanud oma prioriteete soovin teile eesistumiseks igatist edu ja suur aitäh selle eest, et rääkisite oma prioriteetidest. tahaksin viidata prioriteedile, mis seisneb rändlikus, ränd, rände kestlikus haldamises. Te rääkisite konsensusel põhinevatest Äh, lahendustest. see siis tähendab, et te tahate kõigi konsensust, aga kuidas te seda kavatsete saavutada sellises keskkonnas, kus on võimalik näha, et rändeküsimustes on tohutult eriarvamusi ning on ka inimesi, kes päris kindlasti ei taha oma panust sellise olulise teema puhul anda. Te rääkisite teatud liikmesriikide konkreetsetest võimekustest, aga kuidas te kavatsete võimekuste erinevuse küsimustele läheneda? liikmesriikide võimekused on erinevad ja praegu me näeme seda, et kui toimub üks kriis teise järel, kui pikaajalisi lahendusi ei ole, siis võetakse mingi ad hoc meede igal üksikjuhtumil eraldi jutt on praegu siis Maltast, väga väikesest liikmesriigist, kus ei ole pikaajalisi lahendusi. kuidas te seal tagate, et selline tasakaal on nüüd tagatud? ja viimaseks, te teate, et ajakava on väga eh, pakiline, te rääkisite varjupaigasüsteemi reformist, mina olen selle küsimuse, ma olen Varjupaiga ja Rändefondi raportöör ja tahaksin kuulda nõukogult, milline on teie ajakava? siis nende õigusaktide ja selle fondi osas, aitäh. aitäh ja proua Grappini. Uh, aitäh, eesis- äh,, härra esimees. aitäh äh, ministritele äh, ma hindan kõrgelt seda tutvustust Rumeenia eesistumise prioriteetide kohta. Rumeenia on natuke kehvas olukorras, sest tööks on teil tegelikult ainult neli kuud, mitte kuus kuud ja head kolleegid, me ei tohi sellest mööda vaadata. tänaksin siinkohal kolleege, kes on jäänud äh, arutelu teema juurde ikkagi, ehk siis äh, jutt on ju eesistuja prioriteetidest, mitte olukorrast Rumeenias. kui me tahame näidata eeskuju, siis meie parlamendiliikmetena peame ise ka näitama eeskuju. ehk siis tänaksin siinkohal neid, kes küsisid asjakohaseid küsimusi. aitäh kolleeg Coelhole, kuivõrd tema näitas, et Rumeenia ja Bulgaaria ei ole saanud õiglase kohtlemise osaks. aastast kaks tuhat üksteist on toimunud kuusteist eesistujat, Äh, on olnud ametis, kriteeriume on täidetud sellest ajast peale, aga Rumeenia ja Bulgaaria ei ole ikka Schengeni ruumis. ning nagu kolleeg ütles, ka mina tahan veenda selles küsimuses äh, kolleege, sest et otsustatud on alati Rumeenia ja Bulgaaria kasuks järgmisel täiskogul on meil päevakorras üks väga oluline teema, mis seisneb radikaliseerumise vastases võitluses, kodanikud ei pruugi alati aru saada sellest, et kui isik on demokraatlikult ametisse valitud, siis teda ei tohi kuidagi väärkohelda, ehk siis küsimus on selles, et radikaliseerumise vastu ei tule võidelda mitte ainult vanglates, vaid ka üldiselt kodanikkonna seas. ning Veneetsia komisjoni liikmena, minister, teil on tohutult kogemust, aga kas te räägiksite kolleegidele, kuidas te äh, Ehm, mõtestate lahti õigusriigi põhimõtet, kuivõrd seda tuuakse kogu aeg välja, need kõneled katkestatakse? aitäh, proua Krapini, härra Šokor! aitäh ja kõnelen rumeenia keeles, ütleb härra Šokor. härra minister, proua minister, Rumeenia esimene eesistumine pärast Euroopa Liiduga liitumist on ühtlasi viimane eesistumine praeguse parlamendi ametiaja jooksul. vaatame kõiki neid teemasid, mis on veel lahtiseks jäänud ja millega tuleb ühele poole saada ning aega on tohutult vähe. ma soovin teile igatist edu, sest aega napib. kolleegid Koljo ja Grappini mainisid Schengeni probleemi. ka minu küsimus on selle kohta. missuguseid meetmeid te võtate selle probleemi lahendamiseks ja nüüd jätkan ungari keeles, ütleb härra Sokol korrupció, jogállamiság,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 lõppu, mida ometi on tunnustatud mitmete mandaatide ajal. see on ju ometi äh, ungarlaste piirkond ja miks valitsus ei soovi seda tunnustada, härra Niedermüller? aitäh! mul on vähe aega ja seetõttu konkreetsed küsimused. ühelt poolt tahtsin küsida eesistujalt missuguseid konkreetseid samme kavandate te selleks, et rändepaketi ja pagulaste pakette, paketi edasi viia? samuti Frontexi ettepanek, siin on ka hääletused ette nähtud meil. ning pagulaste agentuur kaks tuhat seitseteist Euroopa tasandil lepiti kokku nõukoguga juba selles küsimuses, aga sellest ajast on asi seisma jäänud. minu järgmine küsimus kuna ma ei näe võimalust Dublini leppega seoses mingiteks edusammudeks, siis küsin, kas te Rumeenia poolt toetate vähemalt seda ettepanekut, et lepitaks kokku vähemalt ajutiselt pagulaste jagamise kohta, sest asi puudutab inimesi, kes Vahemere piirkonnas on, keda keegi vastu ei taha võtta üheski sadamas, ainus lahendus oleks, et Rumeenia eesistuja siin vähemalt mingi esialgse kokkuleppe või ajutise kokkuleppe sõlmiks nende inimeste jagamise kohta nende riikide seas, kes vabatahtlikult soovivad osaleda. see oleks lahendus, mis vastaks meie humanitaarprintsiipidele ning see väljendaks ka poliitilist solidaarsust, aitäh! aitäh, Peeter, härra Jurek, palun! aitäh! esimees, ma sooviksin Rumeeniale eesistumiseks igatist edu. kui jutt on koostööst, täiendavast austusest, täiendavast mõistmisest, mida on Euroopa Liidul vaja. õigusriigi põhimõte tähendab seda, et meie koostöö peab põhinema lepingutel, mitte aga arbitraarsetel poliitilistel otsustel mis tähendab seda, et tuleb lõpetada konfliktid, mis on mõnikord tekkinud äh, seoses suvaliste äh, otsustega Euroopa Liidu poolelt. nõukogu peaks nii kiiresti kui võimalik välja ütlema, et äh, taotlus jätta Poola kõrvale nõukogu otsustest, et sellele on oldud vastu. neljaviiendikulist toetust sellele ei olnud ja see teema on lõpetatud kõik võivad teha ettepanekuid aluslepingute muutmiseks, jah, aga aluslepinguid ei tohi ignoreerida. Ungari küsimus on märksa lihtsam. nõukogu peaks selgelt ütlema, et kaheteistkümne, kaheteistkümnenda septembri hääletust parlamendis ei saa kohelda kui taotlust käivitada artikli seitse menetlus seda põhjusel, et artikli kolmsada viiskümmend neli kohaselt vajalikku enamust äh, täis ei saadud. toimunu oli groteskne ning tuleb absoluutselt täita aluslepingute põhimõtteid, siin ei ole mingit puutumust demokraatiaga praegu ning nende kahe kaasuse lõpetamine vähendaks pingeid Euroopa Liidus ning see tähendaks ka seda, et Rumeenia suudab Euroopa Liidu suhtes tõsta austust. aitäh! aitäh ja kolleeg Kinitši, palun! aitäh, härra esimees! tänaksin siinkohal ministreid äh, koosolekul osalemise eest ja läheksingi oma küsimuste juurde. siseminister siseminister viitas radikaliseerumisele ja radikaliseerumise ennetamisele nii internetis, väljaspool internetti kui ka vanglates. aga minister, kui jutt on radikaliseerumise vältimisest, siis kas ei peaks mõtlema ka sotsiaalsetele meetmetele, kaasamisele, hariduslikele meetmetele mis peaksid kaasama inimesi ühiskonda. mida, kes pani toime Strasbourgi rännak, rünnaku, selle pani toime Euroopa kodanik, jah, tal oli küll rändetaust, aga siiski, selline küsimus teile. järgmiseks, piiriülene organiseeritud kuritegevus. Te rääkisite narkokaubandusest, relvakaubandusest, inimkaubandusest, on äh, palju kuritegusid, millega sageli rahastatakse ka terrorismi ning mul on teile seega küsimus, võttes arvesse mitmeid terrorismi erikomisjoni soovitusi, siis missuguseid ehm, soovitusi te kavatsete omaks võtta, ma saan aru, et aega on vähe enne parlamendi ametiaja lõppu, aga tahaksin kuulda, mis on need teemad, millega te tahaksite tööd teha. rääkisime ka politsei koostööst, teabevahetusest, need on keskse tähtsusega äh, kuritegelike rühmistuste vastu võitlemisel, mitte ainult terrorismivastases võitluses ja tahtsin teilt küsida, et missuguseid algatusi te kavatsete käivitada seoses erinevate vahenditega selle elluviimiseks, näiteks vastastikune tunnustamine konfiskeerimis- või muude määruste puhul kuidas on ka näiteks finantsteabega, ma arvan, et ka selles valdkonnas on palju teemasid. Tomas Širovski, palun. Thank you, chairman. aitäh, esimees. kõigepealt mainiksin, et arutelu ei puuduta ju Rumeenia sisepoliitikat ning mind tõtt-öelda üllatab, et mõned teist siin kasutavad praegust arutelu selleks, et rünnata oma kolleege palun mõelge, mida tähendab see, et käituda džentelmenina. see tähendab seda, et praegust koosolekut ei kasutata selleks, et rünnata oma kolleegi. kui keegi oli kunagi kommunist, no siis oli, aga see ei ole praeguse arutelu teema. seda esiteks. teiseks, suur aitäh teile ettekannete eest ja tõesti väga oluline on kasutada teie eesistumist selleks, et te saate näidata, et Rumeenia on tugev riik, tänapäevane riik ja te tahate kaasa tuua muudatusi. minu küsimus puudutab seda, et kas te hindate seost ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide isikute tagasisaatmise osas ja ka asüülipaketi vahel, kas kas see seos teeb raskeks tulemuste saavutamise teie eesistumise ajal ja tänan, kui vastaksite konkreetselt. aitäh ja härra Kosta, palun. aitäh ettekannete eest esimese teemana tahaksin puudutada humanitaarkriisi Vahemerel. viimasel aastal kaks tuhat kakssada last ja alaealist, naist ja ka meest põgenedes poliitilise tagakiusamise eest ja kodusõja eest, põgenesid üle Vahemere ning liikmesriigid sisuliselt blokeerivad oma tsiviilpäästeprogrammid ning ning sekkuma peavad vabatahtlikud ühendused ja programmid. minu küsimus on, kas te olete valmis välja tulema aval-, algatusega, kus, mille pinnalt liikmesriigid peaksid olema automaatselt valmis vastu võtma merel päästetud inimesi. minu meelest oli see väga väga ebameeldiv vaadata, kuidas kolm inimesed, nelikümmend, kolm äh, nädalat, nelikümmend üheksa päästetud inimest pidid merel veetmas, enne kui leiti võimalus nad vastu võtta. niisugune olukord peab lõppema ja kui te tahaksite olla eeskujuks inimõiguste väärtustamise osas Euroopa Liidus, siis peaks sellega tegelema. teine küsimus puudutab Euroopa varjupaigasüsteemi reformi. me peame lõpuks tagama solidaarse Euroopa kus ähm, selle küsimuse eest vastutab mitte piiririik nagu Malta, Itaalia või Hispaania, vaid äh, kus äh, jaotatakse. ning me peaksime lähtuma sellest, mis Euroopa Parlament on otsustanud, et meil on vaja solidaarset hm, jaotamissüsteemi, et lõpeks ära ebaõiglane olukord, kus äh, lähtutakse Dublini süsteemist, mis ei toimi. see oleks väga hea eeskuju, mida te saaksite mida te saaksite näidata Rumeenia eesistumise ajal? aitäh! ma arvan, et kriisi osas eesistuja juba ka esimesed sammud tegi, ütleb härra Moraš. ja võib-olla ministrid saavad ka rääkida siis natuke oma plaanidest. nüüd viimaseks eh, proua Soon. aitäh! ministrid, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja suur aitäh seni tehtud töö eest. kasutan võimalust soovida teile edu ja ainult edu. paluksin, et te ei oleks liialt mõjutatud mõningatest kolleegidest siin, kes jah, on rumeenlased, aga kes hakkavad kohe oma riiki äh, kritiseerima, kui neil selline võimalus on. meie demokraatlikke süsteeme ohustab desinformatsioon ja ka siin Euroopa Parlamendis on võimalik desinformatsiooni kuulda. paar minutit tagasi proua Makovei, kes loodetavasti kaob parlamendist Rumeenia esindajana, üldse kõikidest Euroopa eh, institutsioonidest võiks ta kaduda, kunagise justiitsministrina ta hävitas terve süsteemi, ärme unustame, et eh, ta ühe, üleöö vahetas välja prokuratuuri juhid, ta muutis äh, kriminaalmenetluse seadustikku, karistusseadustikku ilma igasuguste avalike konsultatsioonideta, ta ei suhelnud parlamendiga, ta ei küsinud midagi Rumeenia rahva käest, aga jätame selle teema kõrvale. minister, eh, noore rumeenlannana, parlamendiliikmena ma ei saa sellist käitumist aktsepteerida Euroopa Parlamendis ja seda tuleb paraku mainida. ministrid, Rumeenia eesistumine saab äh, olema keerukas, sest väljakutseid on palju, mitmed teemad, ränne, Brexit, Frontex, piirid, Euroopa Liidu tugevdamine, julgeolekualased väljakutsed, kõik väga olulised teemad. ehk siis millised on Rumeenia eh, eesistuja väljavaated seoses julgeolekualaste väljakutsetega. kõnelejad katkestatakse. de polițiști de frontieră. Aș fi dorit să știu care este poziția președintelui. Okay, now for the ministers we've got. Härra Murash, ministritele on aega kümme minutit mõlemale vastamiseks, mis tähendab küll seda, et kõikidele küsimustele individuaalselt ei ole võimalik selle aja jooksul vastata, ehk siis pean teid paluma. me oleme varem rääkinud küll, kui keerukas selline tööformaat on, et paluksin, et te mõlemad kõigepealt, et te muidugi keskenduksite nendele teemadele, mis jäävad vastavalt teie või siis teie pädevusvaldkonda ja teiseks palun mõelge, millised küsimused puudutavad konkreetseid küsimusi, näiteks e-tõendeid või Euroopa prokuratuuri, neid äh, kriitilisi teemasid, kus on ummikseis tekkinud, äh, ka näiteks Dublini raportöör on praegu siin, et äh, see on kõige tähtsam selle arutelu juures, võttes arvesse seda, et Teie olete praegu nõukogu eesistuja, aga aega aruteluks on vähe, ehk siis palun keskenduge nendele küsimustele ning need küsimused, millele ei ole võimalik praegu vastata, neile võib vastata siis kirjalikult. ning palun äh, lahterdage need temaatiliselt, kui on mingeid kaebusi, siis palun andke mulle pärast teada, aga tõesti, tehke kõik endast olenev selleks, et, äh, et äh, keskenduksite siis nendele võtmetähtsusega küsimustele mis on need asjad, mida tuleb teha praeguse hetke ja aprilli vahel nii justiits- kui ka siseasjade küsimustes ja kes teist esimesena siis eh, soovib alustada, eh, minister Taani, palun. aitäh, eh, esimees, ja alustuseks tänaksin kõiki parlamendiliikmeid nende küsimuste eest ja proovin käsitleda nii paljusid küsimusi kui võimalik ehk siis, kui hakata vastama. proua Metsola, aitäh nende väljendatud kaalutluste eest, ma saan teie muredest aru. nüüd, kui rääkida konkreetselt Euroopa Liidu piiride turvalisusest, siis välispiiridel eksisteerib surve aga eelmisel aastal oli surve madalaim pärast aastast kaks tuhat kaksteist, kui oli surve tipphetk. Ähm, liikmesriikide individuaalne käitumine on olukorras olnud korrektne ja sobiv. see ei tähenda nüüd muidugi seda, et äh, kõik toimiks väga hästi ja kõik oleks suurepärane, ehk siis tuleb leida täiendavaid lahendusi. tuleb õppida varasematest olukordadest. eesistuja roll seisneb selles, et tuleb tagada, et komisjoni seadusandlikud ettepanekud oleksid piisavalt eh, selged ja et need pakuks vastuseid Euroopa kodanike muredele ning need ettepanekud tuleb siis ka vastu võtta ja vajadusel vajalike muudatustega, et sellest oleks kõigile kasu. Frontex ja läbirääkimised kolmandate riikidega. eriti Balkani piirkonna kolmandate riikidega, mis puudutavad praeguste sätete rakendamise alast arutelu. me oleme rääkinud äh, ameti äh, töötajate lähetamisest nende riikide territooriumile. selles valdkonnas on veel palju tööd teha, aga eelmise aasta septembris tehti ettepanek, mis äh, laiendab Frontexi personali mandaati, et see oleks siis laiem kui need riigid, mis on vahetult Euroopa Liidu välispiiril. ning ma usun, et selline dialoog kolmandate riikidega võib viia ka läbirääkimisteni muudegi riikidega. härra Weidenholzer, proovin teie küsimusele vastata ja samaaegselt vastata ka Helga Stevensi küsimusele. küsisite äh, paketi kohta, mis puudutab Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi. arvan, et oleme kõik nõus sellega, et äh, on tehtud tohutult pingutusi antud teema kallal ning tehtud on küllaltki palju edusammude saavutamiseks ja äh, lahenduste leidmiseks. justiits- ja siseasjade nõukogu juhatajana võin teile lubada, et jätkame nende aruteludega, mille eesmärk on leida positiivseid lahendusi, mis oleksid ka sellised, et nad tagavad piisava tasakaalu julgeoleku ja solidaarsuse vahel. tegemist on millegagi, millest ei tohi kunagi mööda vaadata. lähenemisi oli mitmeid. pakett kui lähenemine või siis teine võimalus käsitleda neid teemasid individuaalselt. tõepoolest, me tahame vähemalt osa komponentide puhul selle ummikseisu lõpetada. ei ole selge, et Ähm, enamust, mis toetaks kumbagi alternatiividest ja seega saame öelda, et soovime liikuda edasi ja jõuda lõpptulemuseni vähemalt mõningate õigusaktide puhul. järgmiseks Dublini määrus. Dublini määruse puhul on äh, olemas parlamendipoolne mandaat läbirääkimisteks ja mõistame, kui oluline on leida viise Dublini reformimiseks, eesmärgiga tagada Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi tõhusam toimimine. Eurodaki määrus, miinimumnõuete määrus, teisedki olulised komponendid tehnilisel tasemel jätkame tööd liikmesriikidega, et tulla tagasi läbirääkimiste juurde parlamendiga nii kiiresti kui võimalik. nüüd, kui rääkida eh, varjupaiga menetluste määruse eelnõust, siis tahame jätkata läbirääkimistega nõukogus. küsiti ka sinise kaardi kohta ja proovin ka sellele küsimusele vastata. esiteks usun, et parlament teab väga hästi, millised on olnud institutsioonide vahelised läbirääkimised Euroopa Liidu sinise kaardi direktiivi osas. Need läbirääkimised on olnud küllaltki keerukad, seda tuleb endale tunnistada seda põhjusel, et kahe institutsiooni seisukohad on märkimisväärselt erinevad. ja tänaksin siinkohal varasemaid nõukogu eesistujaid, sest nad on proovinud leida erinevaid võimalikke kompromisspakette selleks, et parlamendiga saaks ka läbirääkimistega kuidagi edasi minna, aga tuleb endale tunnistada, et senikaua on kõik katsed nurjunud ja eesistujana on äh, Rumeenia saanud aru, et äh, seaduslik ränne on ka ühes, üheks prioriteediks, oma avasõnavõtus ka keskendusin sellele, aga lubage, ma kinnitan teile, me jätkame tööd sinise kaardi direktiivi kallal, proovime leida võimaliku lahenduse, sellise lahenduse, mis oleks vastuvõetav mõlemale kaasseadusandjatest loomulikult Rumeenia eesistumise ja nõukogu kui sellise edu sõltub suurel määral ka sellest, et ähm, liikmesriigid siis toetavad Rumeeniat selles rollis. proua Stevens, te mainisite CVM-i ja asjakohast raportit korruptsiooni ja selle mehhanismi vaheline seos ei ole päris minu pädevusvaldkonnas, aga nii palju, kui see mind siiski puudutab, siis ma kinnitan teile, et me mõistame väga hästi, et äh, jätkuvad pingutused korruptsioonivastase võitluse vallas ilmselt toetavad õigusriigi põhimõtet ning see peaks äh, ka viima CVM-i lõpuni Eh, mul on veel üks tähelepanek. nimelt pikaajaline kogemus eh, korruptsioonisüütegudega eh, tegelevate prokuröride puhul, lubage, ma kinnistan teile, et me oleme kogu aeg mõtlemas sellest, kuidas tagada korruptsioonivastase võitluse võimalikult kõrge tase järgmiseks proua Sargentini, aitäh, et äh, seda küsisite. Te mainisite Vahemere kriisi. tõepoolest, tegemist on meile vägagi murettekitava teemaga ning oleme näidanud üles konkreetsel juhtumil omapoolset solidaarsust. ränne on jätkuvalt üheks suureks väljakutseks tänasel päeval. ja selleks, et jõuda sellistele prob-, selliste probleemide puhul lahenduseni, usun, et peaksime väljakutsele vastama koordineeritult kogu Euroopa Liidu tasemel ja meie tegevus peab olema sidus ja tõhus. eesistuja rollis on Rumeenia kutsunud teisi liikmesriike üles solidaarsusele ning oleme ka kõrgelt hinnanud nende liikmesriikide panust, kes on koheselt abi vajavate sisserändajate aitamiseks soovi üles näidanud. meie riik on üheks riigiks, kes äh, Dublini määruse vabatahtliku mehhanismi kohaselt oli ka nõus vastu võtma viis sisserändajat me võtsime neljanda detsembri komisjoni teatist äh, arvesse seoses rändehalduse teemaga ja usun, et võime jätkata sellel teemal edasisi äh, ajutiste lahenduste, edasist lahe, lahenduste kaalumist, et pakkuda sellist vahetut vastust rändekriisile. aga nagu ka öeldud, Koreper kahes siis selles, selle võimaluse osas on liikmesriigid näidanud üles suurt huvi ning analüüsime seda edaspidigi järgnevatel koosolekutel. härra Kõljo, aitäh teile selle eest, mida ütlesite selle kohta, et Rumeenia ja Bulgaaria peavad liituma Schengeni ruumiga. Amsterdami leping mainib seda, et Euroopa Liidu õigustiku täielik ülevõtmine on kohustuslik kõikide riik, liikmesriikide jaoks, mis tähendab ka seda, et õigusaktide täielik rakendamine seoses sisepiiridel teostatavate kontrollide kaotamisega, et Rumeenia mõistab seda kohustust, jah see tähendab ähm, põhimõtteliselt seda, et Rumeenia jaoks oli Schengeni ruumiga liitumine suureks eesmärgiks pärast aastat kaks tuhat seitse ja see on endiselt meie jaoks suur äh, eesmärk. täname siinkohal ka kõikide institutsioonide, paljude ähm, liikmesriikide, komisjoni, parlamendi, kõigi toetust, kõik neist on Rumeeniat oma sõnavõttudes toetanud ja ma loodan, ma usun tõesti, et selline teiepoolne toetus aitab meil eesmärke saavutada. ühtlasi ma usun ka, et see näitab selgelt, et Rumeeniat ei ole tegelikult koheldud nii, nagu oleks pidanud. usun, et hiljutised arutelud Euroopa Parlamendis kinnitavad, et tarvis on võtta vastu nii kiiresti kui võimalik asjakohane nõukogu otsus mis puudutab siis Rumeenia ja Bulgaaria olukorda. nagu te väga hästi teate, siis aastast kaks tuhat üksteist oleme tegelikult kriteeriume täitnud ja täidame kriteeriume praegugi seoses Schengeni alaste õigusaktidega. usun, et rohkem kui kunagi varem on praegu vaja näidata üles ühtsust, mitte aga sellist tehislikku mittenõustumist, mis liikmesriikide vahel eksisteerib. usun, et kõik sidusrühmad, sealhulgas ka need sidusrühmad, kellel on teatud reservatsioone meie liitumise osas, peavad siiski mõistma neid argumente, mida äsja mainisin kas praegu või siis lähitulevikus ei soovi Rumeenia iseenesest, et äh, mingit hinnangut antakse meiepoolsele Euroopa Liidu õigustiku rakendamisele, meie hinnangul on mõistlik minna asjadega edasi ja mitte hakata mingeid hindamisi korraldama enne seda, kui protsessiga on valmis saadud pean siis silmas seda, et meid tuleks aktsepteerida Schengeni ruumi liikmetena ja taaskord tänan teid selle küsimuse eest. ja teie küsimus, härra Tšukovski? käsitles äh, tagasisaatmise direktiivi reformi ja ühist Euroopa varjupaigasüsteemi paketti. mainisin seda tegelikult juba sissejuhatavas sõnavõtus, aga tagasisaatmine, kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine on oluline osa meie rändepoliitikast. ning oluline on kanda hoolt selle eest, et ressursid lähevad nendeni, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. meil on täiesti selgelt vaja tõhusaid norme tagasisaatmise osas. ja üks instrument, mis on meie kaaskäsutuses, on see direktiivi läbivaatamine tagasipöördumise küsimuse osas, me tahame selle teemaga töötada, me tahame edasi minna, tahame asjadega ühele poole jõuda ning saavutada üldine lähenemisviis oma eesistumise ajal võimalikult kiiresti. jah, seal on mitmeid problemaatilisi teemasid, tõsi, mainisin neid juba. meil on kaks meeskonda, kes teevad tööd ning ma arvan, et meie ees olevatest takistustest on siiski võimalik läbi murda. võiksin siin jätkata veel ja veel, aga paistab, et aeg on küps ning äh, on õige aeg anda sõna meie justiitsministrile, aga enne seda tänaksin proua Makoveid ootasin küsimust Eurodaki küsimuse kohta, aga võin teile lihtsalt kinnitada, et ka seal on meil äh, üsnagi äh, suured plaanid ning meie eksperdid tegelevad selle teemaga, suur tänu! suur tänu ja võib-olla soovite, ma tean, et te soovisite kommenteerida veel teisi küsimusi ka, aga võib-olla te saaksite vastata nendele küsimustele ehk kirjalikult, kui te ei jõudnud. vabandan, kallid kolleegid, äh, kui teie küsimus ei saanud vastust, mul on aeg siiski piiratud palun, härra minister. suur tänu algatuseks. proua Roberta Metsola. proua Metsola, teie ütlesite, et Rumeenia ning äh, Rumeenia koht on Euroopa südames. meiegi usume, et see on nõnda. kuid teie lahkel loal sooviksin siiski kinnitada, et praegu on Euroopa Liit Rumeenia südames. Euroopa Liit on Rumeenia südames, sellepärast et me oleme kõik veendunud, et tegemist on ühise vabaduse äh, turvalisuse alaga ning äh, me usaldame seda ala. olen kirjutanud üles kõik küsimused äh, ja võin öelda, et mõned küsimused, mis mulle olid suunatud, olid äh, mõeldud mulle seetõttu, et olen justiits- ning siseasjade nõukogu eesistuja. teised küsimused jällegi olid suunatud minule kui justiitsministri, need olid küsimused, mis olid äh, seotud konkreetsemalt Rumeeniaga. ma püüan vastata põgusalt võimalikult paljudele küsimustele. proua Makovei ütlesite, et soovime Euroopa prokuratuuri pädevusi laiendada, enne kui see üldsegi tööle asub. ei, ei, see ei ole võimalik. me tahame muuta artiklit kaheksakümmend kuus sellisel juhul aga me peame vaatama kõigepealt põhjalikult läbi, millised on olnud ülemkogu järeldused äh, ning millise ettepaneku on teinud äh, komisjon. mina oma sõnavõtus pigem viitasin tulevikule. Äh, tulevikule, mis järgneb sellele, kui olevik algab ja Euroopa prokuratuuri olevik algab siis, kui Euroopa prokuratuur tööle asub ja vastasel korral ei oleks meil midagi teha ilma äh, ka, ka isegi lähtudes artiklist kaheksakümmend kuus. ja ega me ei plaanigi tegelikult midagi enne ette võtta. õigusriigi põhimõte. õigusriigi põhimõte on teema, mis kerkib üles ikka ja jälle. ning püüan vastata teile oma volitustest lähtuvalt teie teate ja eeldate, et meie teame, et õigusriigi põhimõte on erinevatel ajahetkedel erinevates riikides erineval kujul. meil kõigil on oma õigussüsteemid, õiguslikud tavad ja need erinevad omavahel. ajalooline areng meie õigussüsteemi ning õigusriigi põhimõtte arengus on olnud erinev kuid mis on ühist? keegi ütles, et õigusriigi põhimõttes tuleb lähtuda aluslepingutest. väga õige avaldus. ilma selleta ei saa, kohe kuidagi ei saa. õigusriigi põhimõttes tuleb lähtuda ühistest Euroopa standarditest, õigusriigi põhimõte peab arvestama seda, et tegemist on äh, lakkamatu ülesehitustööga ning see protsess on pöördumatu. õigusriigi ülesehituse protsessi ei saa peatada ega tagurpidi pöörata. see on äh, kodifitseeritud ka Veneetsia komisjoni kaudu kuid õigusriigi põhimõte, struktuuriline ülesehitus erineb riigiti. vastasel korral oleksid äh, soovitused kõigi jaoks ühesugused. õigusriigi põhimõte peab põhiseaduse kohtute otsust väärtustama ja seetõttu on põhiseaduskohtu otsused kõikides riikides äh, otsused, mis on viimase instantsi otsused. Rumeenias oli varem tegelikult võimalus äh, esitada apellatsiooni ka põhiseaduskohtu otsusele, nüüd enam mitte. tuleb lähtuda siiski kohtupraktikast, Euroopa Kohtu kohtupraktikast ning üks kommentaar kõlas siin saalis, millega olen nõus. kõrge ametniku mandaat, ükskõik millisest tasemest nüüd siis praegu juttu on, on riiklike väärtuste ning Euroopa väärtuste edendamine ning vajadusel ka standardite tõstmine. kõrge ametniku ülesandeks ei ole oma päritoluriiki kritiseerida. ma töötan nüüd Euroopa karistusseadustiku kallal, olen läbi vaadanud kõikide Euroopa Liidu riikide karistusseadused. on isegi selliseid karistusseadusi, kus kõrge ametniku kriitika päritoluriigi suhtes, kui ta esindab seda päritoluriiki, on karistusseadusega karistatav ja oma ametiülesandeid täites ei ole tal õigust oma ka päritoluriiki kritiseerida. aga see on hoopis teine jutt. aga nüüd siis äh, õiguste ning väärtuste programm. mis puutub õiguste ning väärtuste programmi, tahame saavutada Rumeenia eesistumise ajal võimalikult palju. kavatseme määrusega ühele poole saada, normidega ühele poole saada selles määruses ning äh, siis vaatame, mis edasi saab. tänases aruteludes tõstatasid nii mõnedki teie hulgast ühe no, riikliku tähtsusega teema. vastan sellele küsimusele, kommenteerin seda teemat. Rumeenias kehtib õigusriigi põhimõte ning meie kohtusüsteem on sellises olukorras, et me peame vastu võtma erakorralise otsuse, et äh, tühistada äh, umbes sada süüdimõistvat kohtuotsust. räägin siin isiklikult enda nimel, võin teile öelda, et meie hinnang peaks äh, ju alati põhinema õigel infol. ma ei tea, kui paljud teie hulgast on saanud õiget infot selle juhtumi tausta ning konteksti kohta Rumeenias. ma olen veendunud, et mitte üheski riigis põhiseadusliku kohtu otsus jääks täitmata. ülemkohus ei äh, langeta otsuseid äh, ebaseaduslikel alustel. ülemkohus ei ole kahe tuhande neljateistkümnendast aastast pidanud kinni põhiseadusest. kohtunike kohti jaotati lihtsalt äh, sõna otseses mõttes liisu tõmbamise kaudu ning ülemkohtu asepresident otsustas nende kohtade üle põhiseaduslik kohus ütleb, et kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates äh, selliste kohtunike, sedasi ametisse nimetatud kohtunike poolt langetatud kohtuotsused on ebaseaduslikud. põhiseaduskohus ütleb, et põhiseaduslikult tuleb teha vahet riigivõimude vahel kes on äh, sõlminud kokkuleppeid protokollide üle ning äh, jaganud pädevusi teistsugustel alustel, kui seadus selle, seda on sätestanud. me ei taha neid otsuseid tühistada sellepärast, et äh, inimesed ei peaks oma karistust, välja teenitud karistust kandma. aga äh, Rumeenia on õigusriik ning kui kohtuotsus on langetatud ebaseaduslikult ametisse nimetatud kohtunike poolt, siis ja samas stabiilsuse huvides peaks need kinnipeetavad siiski jääma trellide taha. ja me tahame sellisele, seetõttu need kohtuistungid uuesti pidada ning me peame ennem kontrollima, et kas äh, kohtunikud olid ikkagi ametisse nimetatud äh, õigusega. see puudutab kõiki kohtuasju, mille menetlus toimus sel ajal, kui kohtunikud olid ametisse nimetatud ebaseaduslikel alustel siis Veneetsia komisjoni soovitused, me peame Veneetsia komisjoni soovitustest kinni, nii nagu need on sõnastatud. austame põhiseaduse sätteid. Veneetsia komisjon ütles muuhulgas, et me ei pea lihtsa distsiplinaarprobleemi puhul sellist sätet rakendama. me võtsime selle, me kõrvaldasime selle oma õigusest. ja meie õigusest lähtuvalt pärast kahekümne aastast tegevust inimesed said Äh, kohtunikud said minna pensionile, inimesed tundsid muret, kõrged ametnikud tundsid muret selle pärast ja Veneetsia komisjon samuti. selle tulemusena me muutsime seadust, nii et nüüd siis võib öelda, et kohtunikud ei saa pärast kahekümne aastast tegevust pensionile minna, sellepärast et meil on seitsesada, seitse tuhat viissada kohtunikku ja kui see seadus oleks jõustunud, siis kaks tuhat neist oleks juba pensionile läinud ja meil oleks kohtusüsteemis tõsine kohtunike puudus. loomulikult palju teisigi küsimusi esitati. ja ma vastasin neile koondades eh, sarnased teemad ühe vastuse alla, kui siiski mõni küsimus jäi mul kahe silma vahele, siis ähm, teen nii, nagu esimees ütles, vastan hiljem kirjalikult. aitäh teile, esimees! olgu, kolleegid! palun siis andke märku, kui olid mingisugused küsimused, millele vastust ei tulnud, siis ähm, andke mulle märku öelge seda ja esitage küsimus kirjalikult, esitan selle edasi äh, ministritele, kes vastavad omalt poolt kirjalikult. härra Koeljo, teil oli kodukorda puudutav küsimus, kui ma ei eksi. jah, härra esimees. Te ütlesite, et palute äh, ministritel vastata kirjalikult küsimustele, äh, mida, millele praegu vastust ei saanud. üks oluline küsimus esitati mitmete kolleegide poolt ja see puudutas äh, eesistumise prioriteete õigusloomelistes küsimustes. viimase nõukogu otsustas pärast veebruari mitte triloogia algatada ning äh, me tahaksime ühele tähtsale küsimusele igal juhul ennem vastust, enne aprilli, kui me jälle kohtume, millised õigusloomelised teemad teie eesistumise ajal jõuavad mm, täielikult lõpetatakse, see on väga oluline küsimus. tegemist ei olnud tegelikult ähm, kodukorda puudutava küsimusega, kuid te olete üsnagi kogenud ning austatud meie komisjoni liige, nii et äh, aga te kordasite oma küsimuse veel üle, ma võin teile öelda nii palju, et äh, et selline kiirkohtingute süsteem, nagu meil on, on selline. eesistuja, ministrid, kõik on kohal. ning ähm, nad äh, juba viitasid meile, millised on neie, äh, nende jaoks prioriteetsed küsimused. tööd tehakse intensiivselt, äh, aga nemad ei ole ainsad otsustajad, kes otsustavad, millised teemad on prioriteetsel kohal. teeme seda kõik koos ma võin öelda, et tegemist on siis protsessiga, mis on pidevas liikumises. ja kui ma paluksin neil vastata sellele tähtsale küsimusele, siis ma ei ole veendunud, et äh, nad on valmis seda tegema. aga ja nad äh, on viidanud omalt poolt ja meil on äh, mitmeid küsimusi, mis on jõudnud tupikseisu ning äh, eesistuja peab sellega tegelema. Teie lahkel loal ma püüdsin suunata peamise tähelepanu sellele küsimusele. kas ma võin õigusega öelda, olen rääkinud ministritega juba varem, et äh, ja nad on küsimusest teadlikud, kas te olete valmis vastama või tahate kohe vastata? ja vabandan siinkohal kolleegide ees, ütleb härra Moraš, teil olid järgmised märkused, aga kas te võtaksite hetke, et vastata sellele küsimusele siis veel kord, mis puudutab seadusandlikke prioriteete. kas äh, paari lausega, minister, ehk vastaksite, palun, ja siis saame selle punkti ka lõpetada. mulțumesc, domnule președinte, Ah, mulțumesc, domnule Europarlament. Aitäh! tänan, härra Coelho. ma ei üritanud kuidagi vältida sellele küsimusele vastamist. ma usun, et oma sõnavõttudes näitasime selgelt, et oleme val-, otsustanud liikuda edasi kõigi õigusloomemenetlustega ja sooviksime nad kõik lõpetada väga raske on mul praegu öelda täpselt, eh, mitme teemaga me soovime läbirääkimised lõpetada, sellepärast et me ei saa seda ju üksi teha. nõukogu, parlament ja komisjon osalevad kõik, nii et me peame mõtlema ka sellele, mida teised partnerid suudavad ja kui, kui ma praegu teile mingi vastuse annaksin, siis ei pruugiks see pidada. aga ma võin teile kinnitada, et me üritame edasi liikuda kõigi õigusloome menetlustega kõik nad on meile olulised. ja ma märgin veel kord seda, mida ütles peaminister, kui ta rääkis meie prioriteetidest Euroopa Parlamendis. Rumeenia eesistuja lähenemine teemadele, millega tuleb tegeleda järgnevatel kuudel, on edasipüüdlik kuid samas realistlik lähenemine. nii et ei, ei unusta, et aeg on väga oluline, et edasi tuleb liikuda, et kolmepoolsed läbirääkimised peaksid eh, edasi arenema nii paljudes küsimustes kui võimalik, aitäh! loomulikult eh, mõned teemad on siiski, kui Orwelli parafraseerida, võrdsemad kui teised. see on selge. aga mis on samuti selge, on see, et et eesistuja, vastupidiselt sellele, mida komisjoni president ütles, on hästi oma tööd korraldamas ja tõhus ning äh, võtmeküsimus, mis on tõstatatud Dublini ja paketiga seoses, on, on just, mis sellega toimuma saab e. e-tõendid, Euroopa prokuratuur, prokuratuuri rakendamine kõik need on äh, prioriteedid lisaks äh, majandusküsimustele, aga erinevalt äh, nende teemast on, on meie te-, teemad blokeeritud. nii et raportöörid on valmis sellega tegelema, parlament on valmis kõige kõrgemal tasemel sellega tegeleda, tegelema. ning vastuseks teie küsimusele äh, järjestuse osas, mis on oluline, mis kolmepoolsed läbirääkimised saavad areneda, no see on, see ongi küsimus äh, kogu parlamendile meie valdkonnas. et äh, võib-olla vastupidiselt sellele, mis me mõtleme, on see kõige olulisem konflikt, mis praegu tuleb lahendada õigusloome valdkonnas. teistes valdkondades, kus on ka palju teemasid üleval, ei ole mingit blokeeringut, mis meil tuleks ületada nõukogu no, poolt nii objektiivselt lähenedes. proua Makovei, see ei ole ju kodukorda puudutav küsimus. ausalt öeldes, see ei ole. see ei ole ju kodukorda puudutav küsimus. ma ütlesin, et see puudutab asja sisu. aga see ei ole kodukord. et palun mõistke mind kas kakskümmend sekundit lubate? kas see on psühholoogiline mõjutus, äh, mõjutuskatse? <coughs> minu nime puudutati mitu korda. aga üritage mind mõista, ma lõpetan. ma ei tahaks, et te lõpetaksite, sest äh, meil on siin raportöörid ja variraportöörid ning äh, nende tunnustuseks osad neist on lahkunud, tuleb öelda, sest eh, neil võib olla oma poliitilisi probleeme kodus, aga nad tegelevad sisuliste küsimustega, mis praegu käsil on. ja nad teevad seda tööd ja suhtlevad eesistujaga ja eesistuja minu meelest teeb ka omalt poolt kõik selleks, et nende teemadega edasi liikuda ja seda härra Coelho üritaski küsida. ning ma tahaksingi sellega lõpetada ministritega kohtumise ilma et seda edasi lahjendaks. Te loomulikult te nõus ei ole? tahtsin öelda ja, ja ma sisuliselt siis sõna ei võta. et ma kaitsen oma riiki. ja ei soovi seda kuidagi kahjustada proua Wikström, proua Kriisbeck ja, ja nii edasi, nii edasi, kõik, kõik me soovime nende teemadega tegeleda ja eesistuja soovib ka, nii et äh, üritame raportööride tasandil ja teistel tasanditel edasi liikuda, aga tõesti, see olukord on erakorraline, sellepärast et äh, meil on aega ainult aprillini ja tänan kõiki, kes teemadega tegelevad, tänan eesistujad, kes on valmis äh, koostööd tegema ja edasi liikuma, täname ministreid, ministrite meeskondi ning see on meie koostöö algus. ja koostöö jätkub intensiivselt kogu ülejäänud mandaadiperioodi vältel. tänan härra Tooder, tänan Daniela Tamm. kolleegid, üksteist nelikümmend viis on ette nähtud hääletus. tänan härra Lenners kannatlikkuse eest. võtame nüüd järgmise teema, mis on koos talitlus ja ettekanne kolmepoolsetel läbirääkimistel toimunust. Jerome, palun nüüd kolleegid, palun vaikselt, lähme järgmise teema juurde. aitäh! esimees, üritan teha lühidalt, et natuke aega tagasi teha. kõigepealt vabandan härra Meelo nimel, kes kahjuks on haige, minu kolleeg raportöör, kes ei saanud tulla aga ma siis meie mõlema poolt räägin teile kolmepoolsetel läbirääkimistel toimuvast koostalitluse osas. koostalitluse osas on asjad edasi arenenud märkimisväärselt, Liibüas toimus meil hääletus oktoobris eelmisel aastal, sellest ajast on toimunud Austria eesistumise ajal neli kolmepoolset kohtumist, viimane neist kolmeteistkümnendal detsembril, mille käigus jõudsime hästi tasakaalus oleva kompromissini, olulistes poliitilistes küsimustes. kõige olulisemad neist olid äh, identifitseerimiseks ühise äh, andmebaasi kasutamine ja õigusasutustele juurdepääsuks ka, mõlemas küsimuses jõudsime kokkuleppele, mille kohaselt säilitatakse süsteemi tõhus toimumine ja tagatakse, et andmetele juurdepääs on piiratud ning saab toimuda üksnes konkreetse eesmärgiks et kui proua Makovei saaks oma kohtumise pidada saalist väljas, oleks sellest abi. kolleegid, lahkuge, ütleb esimees. nii et süsteemi toimimine oleks tagatud ja samas andmete kasutus oleks piiratud konkreetseteks eesmärkideks ja oleks tagatud ka menetluslikud kaitseklauslid et koostalitluse varju all ei saaks mööda minna juurdepääsupiirangutest, mis on kokku lepitud varem, näiteks riiki sisenemise ja väljumise süsteemi või Schengeni infosüsteemiga seoses. mis on oluline asi veel ja uus asi, mida me rõhutasime Euroopa Parlamendina, oli see, et meil õnnestus nõukogu veenda, et loodaks ka veebivärav, mis lihtsustab andmesubjektidel äh, oma õiguse teostamist nõuda andmete parandamist või kustutamist. järgmine samm. sellest äh, edasi on tehtud nüüd tehnilist tööd viimasest kohtumisest saadik, äh, mõned asjad on lahti, andmesubjektide info saamise õigus ning äh, veel mitu teemat ja siin on vaja teha tööd kokkuleppeni jõudmiseks mõlema institutsiooni poolt, järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumine, loodetavasti viimane Rumeenia eesistumise ajal juba tuleb viiendal veebruaril ning äh, loodame selle teema lõpetada, mis on tegelikult üllatav, kuna komisjoni ettepanek tuli detsembris kaks tuhat seitseteist ja praegu jaanuaris kaks tuhat üheksateist, äh, möödunud on aasta ja natuke peale, ning eh, see lihtsalt ei oleks olnud võimalik, kui ei oleks olnud väga head koostööd variraportööride vahel. väga olulist panust ka fraktsioonide assistentide ja, ja libekomisjoni sekretäriaadi poolt, kes kõik on oma tööd teinud väga hästi ning eh, samuti on märkimisväärne olnud ka andmekaitse inspektori ja, ja agentuuride komisjoni talituste töötajate panus ning äh, loodame, et meil õnnestub selle, see, see menetlus veebruaris lõpetada ja aprillis hääletada. aitäh, härra Lenners! tagasiside eest kolmepoolsete läbirääkimiste kohta. Cecilia, kas sa soovid sellel teemal sõna? just sellel. on ülim aeg, et me räägiksime sellest meeskonnast. Eh, Jerome Lennartsi meeskond võib-olla õigusega uhke saavutatu üle ja ma tahaksin, Jerome, tänada sind väga hea, väga meeldiva ja tõhusa juhtimise eest selles protsessis. koostalitluse osas oleme jõudnud väga kaugele kolmepoolsetel läbirääkimistel. mitu muret, mis meil olid komisjoni algse ettepanekuga seoses, on saanud lahendatud. ja seda väga ausalt ja läbipaistvalt iseäranis selles, mis puudutab ühist identiteedihoidlat identifitseerimiseks. samuti oleme päris palju töötanud kaitseklauslitega, mis peab tagama koostalitluspõhimõtte õige rakendumise. raportöör ja ka meie kõik teised oleme üritanud arvestada osaliste muudatusettepanekuid ja arvamusi. konkreetsemalt mina ja meie fraktsioon oleme väga rõõmsad selle üle, et meil õnnestus sisse viia muudatusettepanek põhiõiguste kaitse kohta Euroopa Liidu kodanikel, samuti laste õiguste kaitse kohta, see ka puudutab ka kolmandate riikide kodanikke ning äh, salvestatud isikuandmete töötlemist. loomulikult on veel lahtisi küsimusi, mida tuleb käsitleda poliitilisel tasandil aga mina loodan, et õnnestub äh, selle mandaadi ajal veel läbirääkimised lõpetada, selleks et paraneks infovahetus liikmesriikide vahel ja et oleks tagatud, ja see on ju kogu selle protsessi eesmärk, et oleks tagatud äh, meie kõigi jaoks parem turvalisuse ja julgeoleku tase meie mandril. aitäh, Jerome! aitäh, Cecilia! kas soovib keegi veel sõna koostalitlusega seoses? ei? aitäh! suur tänu Jerome tehtud töö eest. ja selle ettekande eest ning selle eest, mis sina ja variraportöörid teinud olete. tänan, kolleegid. nüüd punkt seitse. ühine Euroopa varjupaigasüsteemi pakett ja rakendusaruanne siin esitletakse uurimust, mis ootamatult lükati edasi. nii et me peame ootama, kuni kolleegid jõuavad. tegemist on ühise aruteluga ühise Euroopa varjupaigasüsteemi toimimise kohta ning see on jätkuks koordinaatorite otsusele, et komisjonile meenutada aruandluskohustus mitmete varjupaigasüsteemi vahendite raames ning samuti seoses kirjaga komisjonile, milles antakse põhjalikum ülevaade ning see kiri on teie koosoleku dokumentides. kuidas meil ajaga on? ei ole hästi. siis ma äh, lõpetan selle sissejuhatuse, mis oligi liiga pikk. ja võtame kohe härra Ryani, komisjon saab sõna esimesena. palun, härra Ryan vabandust, et ma natuke lühendan seda, aga meil on hääletused üksteist nelikümmend viis. okei okay,, thank you, Mr Chairman. If I understand aitäh, härra esimees, kui ma õigesti aru sain, siis paluti, et komisjon teeks lühiülevaate tehtud tööst seoses praeguse varjupaigasüsteemi vahendite rakendamise kohta ja ma teengi siis sellise ülevaate ja ühtlasi kasutan ka võimalust, kui ma aru saan, see on selle arutelu eesmärgiks praegu, et ma selgitan, miks konkreetseid aruandeid ei ole varjupaigasüsteemi rakendamise osas vastu võetud see on kooskõlas kirjaga, mille saatsite volinik Avramopolosele enne jõule. ütleksin üht-teist ka selle kohta. kõigepealt annaksin edasi mõtte, et komisjon võtab väga tõsiselt Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise seiret ja me oleme seda ka teinud kõikide nende õigusaktide puhul, mis moodustavad ühtse varjupaigasüsteemi ja me ka teeme seda edaspidi, sõltumata sellest, et äh, kõikide põhikomponentide reformi suhtes käivad läbirääkimised. selles kontekstis komisjon on muuhulgas korraldanud mitmeid ekspertide koosolekuid liikmesriikidega, ähm, rääkida kuludest, rääkida direktiivide ülevõtmise probleemidest ja rääkida ka praktilise rakendamise küsimustest erinevate õigusaktide puhul. eriti on korraldatud niinimetatud kontaktkomisjonide koosolekuid, kus tuuakse kokku siis sidusrühmad, liikmesriikide eksperdid, teisedki osalised, kui vaja on, ning ka liibekomisjoni sekretäriaat on olnud kutsutud ja on olnud ka kohal samuti oleme korraldanud mitmeid uuringuid nende õigusaktide rakendamise kohta, nii praktilise rakendamise kui ka ülevõtmismeetmete kohta. oleme ka mitmeid äh, külaskäike teinud konkreetsetesse liikmesriikidesse sellesse, et rääkida puudujääkidest rakendamise vallas, et äh, saaks oma silmaga olukorda näha seda teeme eesmärgiga tuvastada võimalikke meetmeid, mida saaks võtta olukorra parendamiseks ning teatud juhtudel on see toonud ka kaasa selle, et liikmesriigid muudatusi teevad, teistel juhtudel on see tähendanud ka näiteks seda, et EASO, äh, varjupaigaküsimuste tugiamet, äh, võtab ise meetmeid liikmesriikide toetamiseks ning teatud piiratud arvul juhtudel on see viinud ka selleni, et komisjon äh, alustab teatud menetlusi liikmesriikide suhtes, kui puudujäägid on eriti tõsised või kui on selge, et ähm, muudatused muidu ilmselt ase ei lei-, aset ei leia. komisjon on aidanud ka EASO tegevust suunata EASO tegevusel liikmesriikide toetamisel ning me oleme olnud kontaktis ametiga äh, praktilise toetuse küsimustes, see on puudutanud nii operatiivabi koha peal, eriti Kreekas, Itaalias, aga ka näiteks Bulgaarias ja Küprosel, ja abi on antud ka koolituse vormis liikmesriikide asutustele ning abi on antud ka praktiliste suuniste väljatöötamise kaudu varjupaigaametitele viitaksin siin kahele märkimisväärsele näitele, kõigepealt niinimetatud vastuvõtustandardite ja näitajate väljatöötamine, mis peaks siis ühiste standardite äh, teemat edendama seoses vastuvõtutingimustega, aga ühtlasi ka äh, infoaruanded päritoluriikide kohta ja sellised suunised riikide kohta, mis aitaks siis äh, kaitsevajadust ühtselt hinnata. ja see on viinud ka tunnustamise määrade tõusule. see protsess on alles käima lükatud seoses nende suunistega riikide kohta, aga see saab olema oluline osa ameti edasisest tööst ja viimaseks veel rikkumismenetlused liikmesriikide suhtes seoses normide rakendamisega aset leidvate puudujääkidega, siin paar statistilist näitajat kuuskümmend kaks lahtist menetlust eh, või käimasolevat menetlust varjupaiganormide osas seoses liikmesriikidega. suurem osa rikkumismenetlustest puudutavad kas mitteteavitamist või ülevõtmist, suurem osa juhtumeid on veel avatud ja need sõltuvad uuringute valmissaamisest seoses nende ülevõtmismeetmetega, millest liikmesriigid meid teavitanud on. ja viimaseks eh, sätted, mis puudutavad aruandlust. Need sätted, millele teie komisjon on juhtinud Euroopa Komisjoni tähelepanu, nende kohaselt peab komisjon andma aru õigusaktide rakendamise kohta ja peab ka tegema ettepanekuid, mis võivad osutuda vajalikuks, muudatusettepanekuid. midagi, mis toimus kiiremini, kui võis prognoosida pärast ühtse varjupaigasüsteemi vahendite teise põlvkonna vastuvõtmist, oli see, et toimus pagulaskriis, mis rõhutas eh, ilmselgelt seda, missugused puudujäägid praegu kehtivates õigusaktides on ja tagajärjena tuvastas komisjon, et on vaja teha olulisi muudatusi kehtivates õigusaktides. Need järeldused olid kirjas kahe tuhande kuueteistkümnenda aprilli teatises, millele järgnesid ka mitmed suured muudatusettepanekud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mais ja juulis Need muudatusettepanekud võtsid arvesse komisjoni kogemusi õigusaktide täitmise suhtes teostatava seire puhul, aga oleks olnud äh, eksitav, kui tol hetkel komisjon veel lisaks äh, nende õigusaktide vastuvõtmise järel tuleks välja ka aruannetega, mis äh, puudutavad nende õigusaktide rakendamist ehk siis nende aruannete vastuvõtmise eesmärk oli selgitada vajadust teatud õigusloomeliste muudatuste järele. lisaksin ka, et mm, kõikide muudatusettepanekutega kaasnesid ka üksikasjalikud selgitavad memorandumid, mis puudutasid üksikasjalikult neid probleeme, mis praeguse õigustiku rakendamise puhul olemas on ja mis üldse viisid selle vajaduseni, et õigusakte on vaja hakata muutma. võttes arvesse praegust ajakava, jäägu mu kommentaarid siis selliseks. aitäh, härra Ryan, ma loodan, et sa ei <laughs> kuulnud mu kommentaari, mida siin äsja ma ütlesin, aga jah, aitäh, et sa kinni pidasid ajakavast. aga nüüd eh, doktor Van Vanna, Van Valehoi ja doktor Fernandes vastavalt siis EPRS-ist ja ka proua Navarra, te olete ka doktor, jah, kõik on siin doktorid, ütleb härra Marashin, aga hea, ka doktor Navarra saab sõna EPRS-ist, Miljo Limitedist ja te olete siis selle äh, Euroopa Liidu tegevusetuse hinnangu autorid ja palun, Peeter, sina vist alustad. aitäh, oleme seitsmendal jaanuaril juba seda uuringut tutvustanud, ehk siis täna jätkaksin sealt, kuhu nii-öelda pooleli jäime, aga rõhutaksin veel kord seda, et tegemist on uuringuga, mis puudutab Euroopa Liidu tegevusetuse tagajärgi varjupaiga valdkonnas et missugune võiks olla see mõju, missugune võiks olla mõju majanduslikult, põhiõiguste lõikes. tänase ettekande kandvad mõtted seisnevad selles, et uuringuga vaadati lünkasid, tõkkeid niinimetatud varjupaiga teekonna jooksul, mis algab siis sellest, et probleemiks on seaduslike rändeteede puudumine, on probleeme otsingu- ja päästetegevuses ja on ka probleeme seal, kui inimesele isegi on antud pagulase staatus. teiseks, see on võib-olla ilmselge, aga seda peab rõhutama, Euroopa Liidu tasandil on vaja täiendavat tegevust, mis aitaks tõhusamalt eh, seista vastu nendele väljakutsetele, mis liikmesriikidel on seoses eh, oma kohustustega põhiõiguste valdkonnas ja kolmandaks, edu saavutamiseks on vaja laiendamat tegevust õigusriigi, piirikontrolli, seadusliku rände, välispoliitika eh, raames, et tegelikku tulemusi ka saavutada. nagu öeldud, uurimuse tööpõhimõte ei olnud vahetult seotud eh, välja pakutud õigusaktide ettepanekutega, vaid me vaatasime seda nii-öelda rände või varjupaiga teekonna lõikes ja see ehm, on ka slaidil nähtav tõkked ja lüngad, mille tuvastasime, on suhteliselt samasugused nendega, mida te olete oma komisjoniski pikalt arutanud, need algavad sellest, et ei ole seaduslikke rändeteid, et küsida rahvusvahelist kaitset, järgmiseks varjupaigataotluste suhtes ei ole piisavalt jagatud vastutus, vastuvõtutingimused on ebapiisavad varjupaigamenetlused, vastuvõtu tingimused, neid ei rakendata piisavalt, teenuseid ei ole piisavalt majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks, tagasisaatmise otsuste puhul on probleeme, seiremehhanisme ei ole õigus äh, inimõiguste suhtes, tagasisaatmisoperatsioonide äh, osas kolmandates riikides ja on üldiselt probleeme põhiõiguste tagamisega millest räägin hiljem üksikasjalikumalt küsiksin, kõigepealt räägiksin mõjust põhiõiguste ja siis teistele küsimustele. kui me vaatame individuaalsel tasandil, siis on võimalik nüüd slaidil näha kolme noolt ning äh, need lüngad, mis on tuvata, tuvastatud, kõigepealt näitavad, et isiku põhiõigusi võib rikkuda erinevates faasides enne saabumist kuna ei ole seaduslikku rändeteed, peavad inimesed minema ohtlikku teed pidi. see on viinud üle kaheksa tuhande inimese hukkumiseni aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kuusteist, seitseteist ja ka eelmisel aastal hukkus üle kahe tuhande inimese, kui ma ei eksi. lisaks see õõnestab inimese õigust saada varjupaika, see võib viia ka selleni, et inimesi piinatakse, koheldakse äh, Eh, ebainimlikult, sellepärast et inimesed peavad olema riikides, kus nende inimõigusi ei toetata. siis saabumise ja taotluse esitamise faasis on samuti probleeme põhiõigustega, sellepärast et Dublini süsteem ei ole tõhus ja ka vastuvõtutingimuste puhul on palju erisusi. ühtlasi tuleks ka mainida laste õigusi, mida samuti selles kontekstis ei austata. järgmises faasis Äh, on inimesel teatud äh, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, sealhulgas õigus teha tööd, mida praegu ei, äh, neid õigusi ei austata, sest ei ole piisavalt toetust nendes valdkondades. ja viimaseks, ekslikud tagasisaatmise otsused võivad samuti rikkuda teatud põhiõigusi ja annan sõna kolleegile Cecilile. ehk siis see kõik viib teatud majandusliku mõjuni nii liikmesriikides eh, kui Euroopa Liidu tasemel. mõjud on kokku võetud siin tabelis, käin need ka ükshaaval läbi. kõigepealt need lüngad viivad eh, olukorda, kus eh, inimesed on haavatavad ja see toob kaasa ka teatud kulusid, mida on võimalik agregeerida, need on näiteks seotud ebaseadusliku rände vältimisega ja inimõiguste, inimkaubanduse vastase võitlusega. teiseks, kulud, mille eesmärk on piirata lahkumisi päritoluriikidest. kolmandaks, kulud, mis puudutavad seda, et rahvusvahelise kaitse saajatel ei ole piisavaid võimalusi tööturul, mis viib madalama maksutulu laekumiseni. neljandaks, mõju, mis Äh, kulud, mis tulenevad äh, näiteks kehvast, äh, kehvadest vastuvõtutingimustest ja kõigest muust. viiendaks, kulud, mis tulenevad ebatõhusustest, näiteks Dublini süsteemi tõttu. ning status quo kulu meie hinnangul on umbes nelikümmend üheksa miljardit eurot aastas järgmiseks poliitika võimalused, mis on teile kõigile teada. esiteks humanitaarviisade variant, mida detsembris ka parlament välja pakkus ja praegu komisjon valmistab ette sellele ettepanekule vastust. siis EASO mandaadi laiendamine, ka selle suhtes käivad läbirääkimised, kolmas variant võttes arvesse märkimisväärset negatiivset mõju, mis valmisoleku puudumine tõi kaasa niinimetatud varjupaigakriisi puhul. et see variant oleks ühtse varjupaigasüsteemi rakendamine ja seire ja selle parendamine, neljandaks, individuaalsete eelistuste arveks võtmine, kui ehm, varjupaigataotluse puhul vastutavat liikmesriiki määratletakse, sellepärast et ka see aitaks kaasa indiviidi sotsiaalmajanduslikule integreerimisele. järgmiseks juurdepääs tööturule ja lõimumisele, siis inimõiguste tagamine ja viimaseks ka veel Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga liitumine Euroopa Liidu poolt. täiendavad tegevused selles valdkonnas tooks kaasa parema toetuse Euroopa Liidu väärtustele, see toetaks kolmandaid riike, see vähendaks ebaseaduslikku rännet, see vähendaks kulusid piiride valve ja halduse suhtes, see parandaks varjupaigamenetlusi, toetaks kiiremat sotsiaalmajanduslikku lõimumist toetaks äh, tööhõivet, suurendaks maksutulu, majanduskasvu ja aitaks ka isikuid kaitsta nendes riikides, kuhu nad tagasi võivad pöörduda. muidugi äh, võib ka rääkida täiendavatest kuludest, vaja on täiendavaid rahalisi ressursse ja ka inimressursse, esiteks EASO ja riiklike asutuste võimekuste suurendamine võib nõuda täiendavaid vahendeid samuti kulud võivad tuleneda sellest, et toetada uusi tegevusi seoses seire ja hindamisega, tagasivõtmislepingute osas ja lepingutega kolmandate eh, riikidega seoses siis Euroopa Liidu infosüsteemide uuendamine ja ka integreerimisprogrammide eh, rakendamine, näiteks keeleõpe, võivad viia kuludeni. ja netokasu oleks nendes tegelikult umbes kakskümmend kaks pool miljardit aastas, kusjuures siis kõiki poliitikavariante ei olnud siin võimalik arvesse võtta arvutuse puhul, aga noh, eh, järgmises osas ühe poliitikavariandi kohta räägib kolleeg Mila Fernandes. My presentation today will uh, eh, aitäh ja mina räägin täna sellest lähenemisest, eh, mida kasutasime eh, majandusliku mõju hindamiseks ja räägin natuke sellest taustast, mida juba kuulsime kolleegidelt. Eh, see uuring on unikaalne, see on olnud ambitsioonikas, see ulatub kõikide varjupaiga taotlemise faaside üle väga palju on keskendutud kas ühele konkreetsele määrusele muidu uuringutes või konkreetsele direktiivile, nad on olnud rohkem sellised juriidilised eh, uuringud, aga siin me võtame arvesse siis nii õiguslikku kui ka majanduslikku aspekti. me oleme lähtunud mitmetest allikatest, peamiseks oli Eurostati varjupaigastatistika, kasutasime ka mitmeid teisi huvitavaid allikaid näiteks Euroopa rändevõrgustiku teetalituste infot. selle pinnalt panime kokku erinevate näitajate andmebaasi, mille pinnalt on ka siis need prognoosväärtused välja töötatud. selle väljatöötamise ajal me lähtusime sellisest kontseptuaalsest raamistikust. kolleegid ütlesid, et me keskendusime üheksale lüngale ja tõkkele Eh, need ei ole ainsad, aga me ütleme, et need üheksa on võtmetähtsusega ja nende üheksa puhul on tegelikult eh, kesksed neli võtmetähtsusega teemat, mis on probleemi lähtepõhjusteks ja need on kõige tähtsamad siin selle hinnangu puhul. esiteks, kehv haldus, kehv koordineerimine. Eh, see võib puutuda mitmetesse erinevatesse lünkadesse. teiseks, individuaalsete huvide ja vajaduste kehv arvessevõtmine, kolmandaks, varjupaigamenetluste kehv prognoositavus. tegemist on millegagi, mille võtsime OECD uuringust, millega hinnati kohtu ja muude justiitsmenetluste tõhusust ja tunnustamise määr siis võiks olla siin selleks näitajaks, selle erinevus et selle pinnalt saab hinnata prognoositavust, mis, eh, madal prognoositavus tähendab ebatõhusust ja viimaseks siis rassism ja ksenofoobia, mida tegelikult lahkab üks teinegi uuring, mis puudutab Euroopa Liidu tegevusetust. Nende pinnalt on võimalik näha kuut eh, mõjude kategooriat. Eh, tegelikult on ka põhiõiguste kategooria, aga majanduslikus osas seda ei hinnata. ja neid kategooriaid on võimalik näha Äh, mõjudena nii indiviidile kui ühiskonnale. ning slaididel on võimalik seda üksikasjalikumalt näha. järgmiseks. siit slaidilt on nüüd võimalik näha, kuidas need üheksa lünka ja tõket suhestuvad kuue mõjukategooriaga ja üldiste tulemustega, ehk siis kui me võtame näiteks esimese teema, et ei ole probleem, et on probleeme seaduslike rändeteedega, siis see tegelikult mõjutab kõiki mõjukategooriaid. ja sellise kaardistamise pinnalt tulid ka siis välja meie kvantitatiivsed hinnangud. ma vist saan rääkida, mul on piisavalt aega ühe poliitika variandi lahkamiseks, aga tegelikult hindasime seitset poliitika varianti. esimene neist, humanitaarviisad, mida äsja mainisin see on seotud Euroopa lisaväärtuse hinnanguga liibe ettepaneku pinnalt ja selle poliitika variandi puhul hindasime seotud kulusid ja tuvastasime, et peamised kulud seisnevad siis inimressursi leidmises, nende taotluste läbivaatamiseks, samuti äh, õigusabi ja tõlkekulud on ka julgeolekualase taustakontrolli kulud. Ehm, tasuvuse osas tegime konservatiivse hinnangu, et me ilmselt peaks nägema kulude vähenemist kakskümmend protsenti, see on konservatiivne prognoos, ja selle pinnalt on võimalik öelda, et netokasu aastas oleks kuus koma kaks miljardit. ja see oleks see, mida saab Euroopa Liit selle poliitika variandi kasutamisest ja kuna aega on vist vähe, lähme palun viimase slaidi juurde, ütleb kõneleja. milleks on minu järeldused ehk siis üldiselt me leiame, et varjupaigapoliitika lüngad toovad kaasa märkimisväärseid kulusid nii üksikisikutele kui ka ühiskonnale. see on jah, negatiivne mõte, aga plusspoole kohta võib öelda, et on mitmeid poliitikavariante, mille puhul Euroopa Liit tegelikult saab need lüngad täita ja tuua isegi kaasa netokasu Ehm, kuna varjupaigataotluste hulk peaks olema järgnevatelgi aastatel kõrge, siis tuleb tegutseda. tegemist praegu on muidugi esialgse hinnanguga, aga vaja on edasistki tööd, et seda analüüsi edasi arendada. küll aga nende poliitikavariantide mõju, need tõhusad poliitikavariandid on need variandid, mis ehm, lünkade ja tõkete lähtepõhjusi lahendavad Need aitaks äh, suurendada koostööd, aitaks äh, võtta arvesse indiviidi vajadusi ja soove ning äh, see toet-, need võiksid siis ka toetada inimese õigust töötada ja olla mitte diskrimineeritud, aitäh! aitäh ekspertidele ja loodan, et kolleegide hinnangul oli see kasulik ja aitäh ka härra Ryanile komisjonist, doktoritele Vanalehoi, Fernandes ja ka aitäh doktor Noorale, aitäh, eksperdid. paraku aja tõttu varem nad ei saanud sõna, täna saime nad ära kuulata. loodetavasti see info on kasulik ja muidugi on see ka saadetud edasi kolleegidele. aitäh, kolleegid, ja nüüd enne hääletamist on veel kaks sõnasoovijat, härra proua Krisbek ja härra Lopes Aguilar, ehk siis kõigepealt Natali, palun. Euh, suur tänu, esimees, teen kiiresti, suur tänu selle ettekande eest, äh, hoolimata sellest, et aeg on napp ja me ei saa äh, nendest asjadest põhjalikumalt rääkida. äärmiselt huvitav lähenemisviis sellele olukorrale Euroopas. mina sageli mõtlen, kui palju läheks maksma mitte Euroopa paljudes erinevates valdkondades kui me mõtleme selle peale, kui palju on meil libauudiseid ja kuidas äh, natsionalistid üha ründavad Euroopat, need arvud, mille teie välja tõite ja mis oli meie käsutuses praegusel hetkel, on vägagi valgustavad ning räägivad, mida tähendab staatus quo varjupaiga küsimustes. kui ma ikkagi asjadest aru sain, siis äh, umbes äh, viiskümmend miljardit eurot oleks see kulu. ja kõikides, kõikidel koosolekutel me räägime, et me tahaksime enamat me tahaksime edasi jõuda varjupaigaõiguste reformi küsimuses, aga tegelikult ei ole vaja korjata, et see, korrata siin seda, et Euroopa Parlamendis ei ole asjad jäänud toppama, sugugi mitte, vaid pigem ikkagi nõukogus. üks väike küsimus, sellepärast et aeg on napp. raporti esimese küsimuse kohta kõigepealt te mainisite, et ei ole õiguspäraseid marsruute Euroopasse ega teid Euroopasse ning mainite seda, millise ohu see inimestele kaasa toob ja kuidas see on veeks kullerite veskitele ning toob neile päris palju kasumit sisse. kas te võiksite vastata või kas, kas või kirjalikult vastata, et äh, kuidas võiks toimida humanitaarviisa, kas see aitaks lahendada seda probleemi? Okay, thank you very much, Natalie, and... suur tänu, Natali ja tehke palun sama Äh, lühidalt, Juan? teen lühidalt, sellepärast et me kõik teame, kuidas aeg on napp ja kuidas me peame kohe hääletama asuma, aga mul on väga konkreetsed küsimused äh, mõlemale komisjoni esindajale. kuulsime, kui palju rikkumismenetlusi on tulekul, oleme öelnud seda korduvalt, korduvalt öelnud, et Euroopa Liidu mainet ei hävita miski, jõulisemalt kui see lõhe Euroopa õiguse ning ähm, liikmesriikide käitumise vahel, millele me siin praegu tunnistuseks oleme. liikmesriigid põlgusega eiravad Euroopa õigust või rikuvad seda sõna otseses mõttes. tegemist ei ole mingisuguse õigusega, mida alles kujundatakse, see õigus on juba jõus, see on siduv ma tahtsin teada, kas nende rikkumismenetluste kohta on info kättesaatav, kas on teada, milliste liikmesriikidega on tegemist, kas see kõik on avalik, kas on liikmesriike, kes, kelle puhul rikkumismenetlus ei ole varjupaigaõiguse äh, rikkumise küsimuses. ja me nägime nüüd siin seda ettekannet olukorrast ning nägime, et üheks väljakutseks on et mõnikord äh, tagasipöördumise protsess ei ole tõhus. ebatõhus äh, tagasipöördumine oli siin äh, ekraanil hetk tagasi. tegelikult tagasipöördumiste arv on muljetavaldav. paljudes liikmesriikides on rohkem tagasipöördumisjuhtumeid kui ähm, sisserändajaid nii et ähm, kui suur on ebatõhusate tagasipöördumiste probleem, kui võtame arvesse, et paljudes riikides jällegi on pöördumisi palju ja tagasipöördumisi palju, rohkem kui sisserändajaid. äärmiselt huvitavad äh, sõnavõtud, aga paraku meil ei ole aega, sellepärast et üksteist nelikümmend viis äh, me peame hakkama hääletama ning vahepeal on vaja väikest pausi ka nii et äh, te peate vastama nendele küsimustele kirjalikult, me teame, et üks vastus oli otse küsimusele mõeldud, aga paraku, paraku me ei saa seda vastust praegu kuulata ning paluksin äh, inimest, meie liikmetele kirjalikult vastatada, me esi-, anname teile nende meiliaadressid, suur tänu, Steven ja meeskond, ja suur tänu kahele liikmele, kes esitasid küsimusi, üksteist nelikümmend viis hakkame hääletama, ehk siis ühe minuti pärast, mõned on väga olulised hääletused, nii et palun kandke hoolt selle eest, et teie hääletuskaardid on valmis. ning asendusliikmed samuti elektroonilised hääletuskaardid valmis. kui teil ei ole, siis äh, hopp-hopp, minge tooge nad ära. või andke mulle märku, kui ei ole see võimalik ja paari sekundi pärast hakkab pihta. Colleagues, everyone ready? We can uh, proceed to the votes. kallid kolleegid, hakkame hääletama. Toomas, ma tean, et sina oled valmis, ma ei tea, kas kõik teised on, küsime teistelt, kas kõik on valmis. millegipärast väga paljud seisavad püsti. võib-olla võtaksite istet, et me saaksime pihta hakata. Okay, colleagues, um, we begin on the, the voting kallid kolleegid, hakkame hääletusega pihta. päevakorrapunkt number üheksa, sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomine, uuesti sõnastatud. raportöör proua Cecil Kienge. Cecil, kas soovid sõna enne hääletust? soovidki või? no tee siis lühidalt, palun. suur tänu, Claude tegelikult tahtsin öelda lihtsalt aitäh sekretäriaadile ning kõigile neile, kes on selle teemaga tööd teinud. aitäh teile, et olite alati kättesaadavad ning aitäh meeldiva tööõhkkonna eest. aitäh, Cecil! kallid kolleegid, hakkame hääletama muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus algas. kas kõik hääletasid? palun võtke istet ja hääletage. kas kõik hääletasid? hääletuskaardid masinatesse, palun. tore. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus sada kakskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt vabandust, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa lisana kompromissile hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kuus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada seitsekümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üksteist, kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kaheksakümmend hääletus algas kaheksakümne puhul on Rahvapartei ridadest üks liige üle. mitte sina ei pruugi üle olla, Liiv, ja keegi teine võib ka üle olla. nüüd on teil üks vähem, nii et väga hea. ja vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kolmteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. hääletame ehk neid koos kuni kahesaja üheni, sobib teile? sada üheksakümmend kaheksa kuni kakssada üks, hääletame neid koos, ei, jaa, ei, ei. sada üheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neliteist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist kompromiss, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üks põhjenduspunktide hulgast, hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kuusteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muud kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksateist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend kolm ja kaheksa on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kuus kompromiss kakskümmend kuus, ei siiski, seitsekümmend kaheksa ka, seitsekümmend kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss vabandust, vabandust, kaheksakümmend üks ka, hääletus algas. muudatusettepanek kaheksakümmend üks. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheksateist, üheksakümmend, vabandust, hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud. ja hääletame nüüd teksti üle muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, üksteist vastu, viis erapooletut ning äh, hääletus äh, läbirääkimiste alustamise üle. absoluutne häälteenamus on vajalik, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? ei ole. nii, igal juhul hääletus on nüüd lõppenud kolmkümmend üheksa poolthäält, kolmteist vastuhäält, kaks erapooletut. õnnitleme raportööri. nii, kolleegid, lähme edasi, järgmine hääletus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi loomine, IPA kolme loomine siis ning raportöör proua Valero äh, ei soovi sõna, hakkame kohe hääletama. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend, hääletus algas. üheksakümmend, hääletus algas. vabandust segaduse, segaduse tõttu üheksakümmend, hääletus lõppes ja tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. lõppes. jällegi vastu võetud. üheksakümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud üheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend viis hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja hääletame koos üheksakümne kaheksandast kuni saja kolmandani. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus algas. kompromiss kaks. hääletus algas äh,, vabandust, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek äh, kolmteist ei ole, sada kakskümmend üks hoopis. sada kakskümmend üks hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolm hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa on identsed, hääletame, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. põhjenduspunktid, põhjendus, äh, muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitseteist, hääletus algas, lõppes, vastu võetud, kaheksateist algas, lõppes tagasi lükatud. üheksateist algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend üks algas. lõppes vastu võetud kakskümmend kaks algas lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kolm algas, lõppes. tagasi lükatud kakskümmend neli algas, lõppes. vastu võetud kakskümmend kuus algas lõppes vastu võetud kakskümmend seitse algas, lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa algas, lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa algas, lõppes. tagasi lükatud kui palju neid põhjenduspunkte siin on? paistab, et palju, vabandust. midagi koos teha ei saa, nii et kolmkümmend algas. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend kolm algas lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus algas lõppes. tagasi lükatud üks algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend algas. lõppes. tagasi lükatud, nelikümmend üks algas. lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks algas lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend neli algas. lõppes. vastu võetud nelikümmend viis algas. lõppes vastu võetud nelikümmend kuus algas, lõppes. hoidke oma käsi masina lähedal ja ma võin kinnitada, minu käsi valutab ka juba, pidage vastu. nelikümmend seitse hääletus algas, nelikümmend kuus võeti vastu, aga ega teid ei huvita see ka, nelikümmend seitse algas. Paudil, ma tean, et sina küll hoolid sellest aga hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. hääletasime valesti. nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. viiskümmend hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend, viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. peaaegu lõpus juba olemegi, viiskümmend kolm hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend neli, hääletus algas, lõppes. vastu võetud viiskümmend viis, hääletus algas, lõppes vastu võetud viiskümmend kuus, algas, lõppes vastu võetud viiskümmend seitse algas, lõppes. vastu võetud viiskümmend kaheksa algas, lõppes. vastu võetud viiskümmend üheksa algas, lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend algas lõppes. ma ei tea, miks nad äh, filmivad mind siin selles põrgu ruumis. kuuskümmend üks hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaks algas. lõppes. vastu võetud kuuskümmend kolm algas lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend neli algas, lõppes. vastu võetud kuuskümmend viis algas, lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kuus algas, lõppes. vastu võetud kuuskümmend seitse algas, lõppes. tagasi lükatud. neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud ja tekst muudetud kujul hääletus algas. nimeline hääletus. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu, kümme erapooletut, õnnitleme raportööri. ja nüüd läheme edasi, päevakorrapunkt number üksteist õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle, raportööriks proua Maria Grapini. proua Grapini, kas soovite sõna enne hääletust? ei soovi. niisiis, muudatusettepanekud kaks ja kuus, hääletame neid koos. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. kolm, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. neli, hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja lõpphääletus on nimeline hääletus, hääletus algas kõik on hääletasid, siis hääletus lõppes. viiskümmend neli poolt, ei ühtegi erapooletut, ühtegi vastuhäält. õnnitleme raportööri. järgmine hääletus on üks hääletus ehk siis kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi. raportöör Daniel Dalton. ja enne kui me hääletama asume, siis kas härra Dalton soovib sõna? jah, teen lühidalt, ütleb härra Dalton. tahaksin aitäh tänada kõiki neid kolleege, kes on tõesti teinud tõsist tööd selle teemaga seoses, kui ma kaks aastat tagasi selle teema enda vastutusse võtsin, olin veendunud, et tegemist on äh, lihtsa, kerge, äh, sissejuhatava teemaga kodanikukomisjoni töövaldkonda, aga kaugel sellest, aga tegime head koostööd, kõik fraktsioonid pidid minema kompromissile oma esialgsete seisukohtade osas, olen veendunud, et meie äh, tulem, töö tulemus läheb läbi ja tahan tänada kõiki tehtud töö eest. ei ole mitte ühtegi kerget, päris kerget teemat siin meie kodanikuvabaduste komisjonis, nagu sa nüüd väga hästi tead ja tuleb selliseid teemasid veelgi. suur tänu sulle ja kõigile tehtud töö eest ja asume kohe hääletama. hääletame siis äh, teksti, mis lepiti kokku institutsioonide vahelise läbirääkimise käigus. hääletus algas hääletus lõppes. vabandan, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt häält, üksteist vastu häält, üheksa erapooletut ja nüüd siis äh, direktiivi hääletus vabandan, siin raportööri oleksin pidanud äh, mõlemad korraga välja kuulutama, mõlemad hääletused, aga igal juhul nüüd, kolleegid, hääletame direktiivi osa kokkulepet, vabandan raportööri ees. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, kaheksa vastuhäält ja üheksa erapooletut. õnnitleme raportööri. ja sellega on meie hääletus täna lõppenud. ja jätkame oma tööd jälle kell neli pärastlõunal, aitäh, kolleegid! ja siis niimoodi